Okay, friends, we'll the... kallis kallid kolleegid mõne minuti pärast alustame hääletust nii et palun istuge oma kohtadele ja otsige oma hääletuskaardid välja pange need hääletusmasinatesse are you ready to vote kas kõik on nüüd valmis alustama neljateistkümnes päevakorrapunkt euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmine hääletame elektrooniliselt seda ja tegemist on Fiat autoga Poolas. kes on poolt? Those against? vastu? erapooletud? ja kas kõik on hääletanud, sest lõppude lõpuks oli see elektrooniline hääletus. niisiis, kes hääletame palun elektrooniliselt. The cards in the machine niisiis palun pange oma kaardid hääletusmasinasse, me te, hääletame elektrooniliselt. The... olete valmis, nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm poolt, kolm vastuhäält, läheme järgmise kirja juurde, globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmine Kreeka puhul. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm poolt, viis vastu, vastu võetud. nüüd kuueteistkümnes päevakorrapunkt. Air France. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nelikümmend poolt, viis vastu. see on vastu võetud. ja nüüd Euroopa Keskpanga aastaaruanne aasta kaks tuhat kolmteist. hääletame kaheksakümmend kaheksat muudatusettepanekut ja seitset kompromissmuudatust härra Martin soovis sõna võtta jah. Äh, aitäh, esinaine. Äh, tahaksin äh, teha ühe väikese märkuse. härra Kaasa käitus väga demokraatlikult ja ühendas meid kompromissidega A ja C nii et selle üle meil on väga hea meel ja seetõttu me hääletame nende kompromisside üle ja meil oli väga hea meel et me saime osaleda nende kompromisside väljatöötamisel, tahtsin lihtsalt, et see läheks tänase koosoleku protokolli, aitäh. jah, see on meil protokollis kirjas nüüd. Läheme nüüd hääletuse juurde, siis kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B. härra Leene. Uh, mis puudutab seda eelmist punkti, minu hääletusnimekirjas nemad kompromissis kaasatud ei ole ja ma tahan, et protokollis leiaks see ka kajastamist, kui lubate. ka paneme ka selle protokolli jah, eh, sotsiaaldemokraadid tahavad sama, hästi. niisiis, meil tuleb protokollis kolm märkust selle kohta, nüüd kompromiss B, ei, vabandust. kõigepealt siiski muudatus viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kas tahate kontrollida? hääletus on nüüd lõppenud. jah, see oli vastu võetud. kuusteist nüüd, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. nüüd kompromiss B. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kuus koos suulise muudatusettepanekuga. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kahtekümmend seitset. hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, neliteist vastu, see on vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt vabandust, vabandust, see langeb ära. kakskümmend üheksa langeb ka ära. kolmkümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, lõige kolm muudatused, muudatus kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kolmkümmend viis ja kolmkümmend kuus ja kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tundub. aga me võime kontrollida. Amendment forty muudatus nelikümmend, hääletus on lõppenud. jah, see on tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. hästi, kontrollime neljakümmend kuut. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt ja kakskümmend neli vastu, vastu võetud. see oli nelikümmend kuus, nüüd nelikümmend seitse. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime teist osa, muudatus nelikümmend kaheksa, teine osa. hääletus on lõppenud. jah, see on tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, hääletus on nüüd lõppenud vastu võetud kakskümmend üheksa poolthäält, viiskümmend kaks nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. rahvaparteist üks inimene ülearu. There is a substitute. asendusliige on üle. okei okay.. nüüd on, äh, nüüd arv klapib ja see ettepanek on tagasi lükatud kakskümmend seitse vast-, vastuhäält. nüüd äh, muudatus kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime muudatust seitsekümmend kolm. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, see on vastu võetud. seitsekümmend neli ja seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei, vabandust, siiski vastu võetud, ütleb esinaine. kaheksakümmend vast-, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes on jah, kaheksakümmend seitse langeb ära ja nüüd lõpphääletus. kes on poolt? jah, teeme selle elektrooniliselt, sest see on lõpphääletus, niisiis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, seitse vastuhäält. Where Well, say, uh, to... Äh, nüüd tahaksin tervitada neid, kes osalevad äh, Euroopa noorsooürituse kiirkuulamisel. seda äh, üritust kantakse üle ka internetis, nii et, et inimesed kodudes vaatavad teid kui te soovite online kommenteerida, siis hashtag iHearings, te näete seda ka seina peal ja kõiki neid säutse äh, on siis võimalik ka näha siin Twitteri seinal, mis on meie taga ja minu vastas kohe. ning äh, lühikene sissejuhatus. Ricardo Ibarra äh, on Hispaaniast, Jonathan Mack Saksamaalt, Kaja Tekleva Sloveeniast ja Johanna Nüüman Soomest. Need neli noort inimest osalevad siis äh, tänasel üritusel, nende kanda on täna otsustav roll meie kiirkuulamisel. meil on võimalus äh, tulla tagasi Äh, nende noorte inimeste juurde, kellega me kohtusime kevadel enne Euroopa Parlamendi valimisi ja teeme seda äh, siis järgneva viie aasta jooksul korraldame selliseid üritusi, nii et tänane üritus on vaid esimene võimalus teiega äh, ühendust võtta ja kuulata, mis teil öelda on. niisiis, annan kõigepealt sõna Ricardole kaheks minutiks ähm, äh, ja kaks minutit, et midagi väga põnevat tutvustada, palun. aitäh! Äh, tuginedes nendele äh, aruteludele, on mul Marshalli plaan noortele töökohtade loomiseks. kui me räägime tööhõive küsimustest, me peame arvestama seda, milline on tööpuudus Euroopas, me peame arvestama kriisiga ja me ei pea ainult äh, väikestele meetmetele keskenduma, meil on vaja suuri meetmeid, et toime tulla suure kriisiga. väga oluline majanduskasvu plaan on oluline, oluline sellepärast, et muidu äh, inimesed ei leia tööd, vaatamata sellele, kui kvalifitseeritud on, kui paindlikud on reeglid ja kui palju äh, avalik sektor neid toetab ilma korraliku majanduskasvuta ei ole ka tööd ja ma arvan, et Euroopa vajab usaldusväärset majanduskasvu plaani meil on vaja strateegilisi investeeringuid nendes valdkondades, kus neid majanduse edestamiseks kõigeks vaja. Marshalli plaan töötati välja pärast teist maailmasõda selleks, et aidata Euroopal sõjast taastuda. Euroopa institutsioonid on nõud-, leidnud, et sellist lähenemist oleks vaja ka praegu kaks protsenti SKT-st äh, peaks minema innovatsiooni ja teadusarengusse, uutesse tele, tehnoloogiatesse selleks, et VKE-d saaksid juurdepääsu rahale ja äh, aitaksid vähendada energiakulusid. sellel kõigel oleksid väga suured tagajärjed äh, majand-, leiboristide liikumise majandus nõukogu leiab, et sellisel moel on võimalik koostada, luua vähemalt kuus miljonit töökohta ja investeeringud võiksid puudutada ka mitmeid teisi valdkondi ning äh, näiteks äh, võiks luua selliseid madala maksu piirkondi nendes piirkondades, kus tööpuudus on väga kõrge, selleks et ettevõtteid ja investeeringuid sinna meelitada see toob loomulikult avalikule sektorile kaasa kulutusi, aga kiirendab Euroopa majanduse toibumist, äh, madalad intressid, äh, võlakirjad Euroopa Pank, Keskpanga läbi aitavad äh, sellele kõigele kaasa, muidu läheb siin majanduse toibumiseks kakskümmend, kolmkümmend aastat ja me kaotame terve põlvkonna, aitäh! Sofia de Beira, palun, parlamendipoolne vastus sellele. aitäh! proua esimees, kõigepealt suur tänu ja palju õnne selle algatuse puhul, mis puudutab noori inimesi. meil on vaja noori inimesi, aktiivseid noori inimesi, sellepärast toetame ka seda, mida inimesed teevad Euroopa institutsioonides ning otse loomulikult soovime me teiega koostööd teha. mis puudutab ettepanekut, siis mul on mõned küsimused. kõigepealt ma leian, et väga lõbus on see, et te räägite siin Marshalli plaanist. selleks, et tööpuudusest välja tulla, noorte tööpuudus lahendada. tegemist on väga huvitava ettepanekuga, aga mul on siiski küsimusi ka selle kohta. tuleb ju arvestada ka sellega, kust need noored inimesed pärit on. me ei tea, kuidas on lugu äh, noorte tööpuudusega Euroopas. me peame arvestama ka pikaajalise noorte tööpuudusega ja lõhed erinevate liikmesriikide vahel on väga suured, isegi liikmesriigis erinevate piirkondade vahel on lõhed suured, nii et kuidas seda olukorda lahendada? ja teiseks äh, Te ütlesite et, et kaks protsenti SKT-st tuleb investeerida tööpuuduse vastasesse võitlusesse. millised on teie konkreetsed mõtted teadusuuringute valdkonnas, kuidas seda kapitali siis tuleks kasutada teie arvates? jah, ka mina soovin kõigepealt õnnitleda selle algatuse puhul, enne kui minust sai parlamendi liige, olin ka kaasatud sellistesse algatustesse poliitikate väljatöötamiseks. olen täiesti nõus selle algatusega, sest ka enne, kui minust sai parlamendiliige, toetasin ma äh, selle New Deal for Europe rakendamist, uue algatuse rakendamist, uue lähenemise rakendamised. ja me korjasime allkirju Euroopa kodanikelt just selleks, et teha seda ettepanekut, et meil on vaja uut Marshalli plaani ja tuleb tunnistada, et see tõstatab ka Euroopa Liidu fiskaalse võimekuse küsimuse, sest küsimus on selles, kuidas me rahastame seda kõike, mida te välja pakute. ma leian, et me peame sellega tegelema, sest nagu minu kolleeg ütles, lõhed erinevates liikmesriikides on suured, meil on probleeme siin järjekindluse ja ühtekuuluvusega ning me peame arvestama ka selle mõõtmega. ma tahaksin teie käest teada, et milliseid ressursse me peaksime kasutama selleks, et seda ettepanekut rakendada. ma leian, et me saame seda teha ainult Euroopa Liidu tasandil, see ei ole mingi algatus, mis puudutaks ainult ühte liikmesriiki. nii et minu ettepanek oleks, et kas me saaksime finantstehingumaksu selleks kasutada, mida arvate teie? Ricardo, nüüd on teil võimalus vastata solo tengo un minuto, así que en... kuna mul on ainult üks minut, äh, sellepärast äh, kust raha peaks tulema? otse loomulikult äh, tuleb tõesti suuri muudatusi äh, ellu viia, me peame tõesti kuludele mõtlema, mida toob endaga kaasa noorte tööpuudus, see on sada kolmkümmend viis miljardit eurot. nii et ka sellepärast tuleb meil välja töötada meetmeid selleks, et vähendada noorte tööpuudust. me peame võitlema ka maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastu ja leidma rahastusallika ja sealt oleks võimalik ka rahastusallikaid leida. nüüd see kaks protsenti, kust see peaks tulema, see Eh, sõltub liikmesriikidest, aga üleüldiselt tuleb meil ka tootmismudelit muuta, Euroopa tuleb taasindustrialiseerida, meil tuleb rohkem VKE-sid eh, toetada, eriti nende juurdepääsu laenudele. nii et tõesti, tootmismudelit tuleb eh, muuta. nii, teil on ka teine mõte, Ricardo, nii et palun veel kord, esitan seda hispaania keeles. teine ettepanek, mis välja töötati noorteüritusel, oli see, et me peame investeerima noortesse. me oleme äärmuslikult kärpinud Euroopas ja me mitte ei võidelnud noorte tööpuuduse vastu, vaid pigem suurendasime seda ja see on suureks probleemiks noortele. nüüd tuleb mõelda selle peale, kuidas meil oleks võimalik liikmesriikide eelarved uuesti tasakaalu saada ja kuidas me saaksime leida raha uuteks investeeringuteks. hariduse, tervishoiu valdkonnas on säästetud äh, ja ka noorte puhul säästeti just nende puhul, keda probleem kõige rohkem puudutas. pärast kriisi on noored need, kes elavad kõige suuremas vaesusriskis. noortesse tuleb investeerida ja meil on vaja leida meetmeid selleks, et parandada nõudlust tööturul. meil on küll meetmed, teatud meetmed juba olemas, aga sellest ei piisa. nüüd on kuus miljardit ette nähtud, see on palju vähem kui esialgsed kakskümmend üks miljardit, mida nõuti meil tuleb tõesti arvestada ka, millised on majanduslikud kulud noorte tööpuuduse puhul ja tihti ei ole arvestatud ka äh, erinevate e-, ettepanekutega Euroopa tasandil, näiteks selle ettepanekuga, et noortel peaks olema kaasarääkimisõigus, kui me nendest programmidest räägime on veel ka teisi punkte, meil peab olema väga aktiivne tööturupoliitika, meil tuleb tagada sotsiaalne kaitse noortele selleks, et äh, noored ei elaks vaesusriskis. ja siis tuleb leida veel ka saatvaid meetmeid, tuleb hoolitseda selle eest, et lõpetataks kärpimine noorte valdkonnas. meil tuleb investeerida elukvaliteeti ja noorte haridusse. peale sellega maksupoliitika ja eelarvepoliitika peavad olema sellised, mis tagavad pikaajaliselt noorte toetamise. peale selle tuleb ka rahvusvaheline solidaarsus tagada, selleks et võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. Yes, microphone, thank you very much and thank you. aitäh, aitäh, Ricardo, sinu ettepanekute eest olen täiesti nõus sellega, et tuleb keskenduda noortele inimestele palju rohkem kui siiamaani. meil on tõesti väga raske taak ja sellepärast tuleb hoolitseda selle eest, et kõik inimesed saavad anda mõistliku panuse ühiskonda. sa mainisid siin noorte haridust, sotsiaalset kaitseid, noorte töötagatist, ma tean, et rahvusvaheline tööorganisatsioon on öelnud, et meil on vaja kakskümmend üks miljardit praegusel hetkel on kümme miljardit ka eraldatud, kas teil on mingi arvamus praktikate kohta ja nende väärtuse kohta ja kas te võiksite, te mainisite ka haridust, kas teil on mõni mõte äh, ka oskuste ja koolituse kohta, et kas on piisavalt tehtud selleks, et noortel on need oskused, mida neil on vaja selleks, et leida töökoht ja ka tööstused osakaal, sa mainisid haridust, aga mitte töövõtjaid, tööstusvaldkonda ja kolmandat sektorit, nii et kas nendega oleks võimalik pidada sellist sektoritevahelist dialoogi, aitäh! aitäh, Maria Arena, palun järgmisena! Oh, aitäh! aitäh, Ricardo! aitäh nende mõtete eest! tõepoolest on väga värskendav kuulda selliseid mõtteid noorte käest. tihti jääb meile mulje, et noored ei tea, mis toimub seoses äh, kokkuhoiumeetmetega ja kui me kuuleme, et te räägite vähemast kokku, vähematest kokkuhoiumeetmetest, siis on see väga värskendav. mul on teile küsimus, et mida teie arvate nendest produktiivsetest investeeringutest Euroopa Liidus, et neid ei, ähm, neid äh, võetakse arvesse, kui tegemist on eelarve puudujäägi või võlakoorma arvestamisega. härra Juncker tuli välja kolmesaja miljardilise investeeringute paketiga, liikmesriikidel oleks aga mm, äh, liikmesriigid on ka kahjuks selles ähm, olukorras, et äh, neid liikmes, äh, investeeringuid, mis on produktiivsed, neid kahjuks ikkagi võetakse arvesse. ma tahan ar äh, kuulda, mida teie, noored, arvate sellest. tihti kritiseeritakse meid, kui me tahame heaolusse investeerida, ükskõik kas kultuuri või mingite muudes valdkondades, et me ei mõtle tulevastele põlvkondadele, aga meie arvame, et kui me tegeleme selliste produktiivsete investeeringutega, see tähendab just nimelt äh, Äh, teise investeerimist, ma tahan teada, mida, mida teie sellest arvate? jah. mul ei olnud võimalik paljudest punktidest rääkida, millest oleksin tahtnud rääkida ja kolleegid kohe kindlasti räägivad ka stipendiumitest ja praktikatest. see võib olla mudeliks kogu põlvkonna jaoks, aga seda ainult siis, kui seda vaadatakse sellist koolitusprotsessi, mille käigus õpitakse ja kus kulud ka tõesti kaetakse. kuid kahjuks praegusel hetkel on tegemist pigem ähm, aseainega tõelisele töökohale ja tihti töötatakse tingimustes, mis on sarnased äh, orjapidamisele teised kolleegid kindlasti räägivad ka sellest äh, rohkem. investeeringute puhul on tegemist just selle järjepidevusega, millest ma rääkisin. ei ole tähtis, et me mõtleksime ainult Euroopa tuleviku peale, vaid me mõtleme ka investeeringute tuleviku peale. me praegusel hetkel maksame tagasi oma võlgu, aga ei mõtle noorte peale järgmisena Johanna Nimel, palun. mina keskendun ettevõtlusele ja noorte ürituse puhul jõudsime me järeldusele, et mis puudutab ettevõtlust, siis äh, noored on täiesti kasutamata ressurss. tahan veel kord toonitada, et ettevõtlus ei ole tegelikult ainus lahendus selleks, et äh, vähendada noorte tööpuuduse suurt määra Euroopas. me leidsime kaks väga tähtsat takistust. esiteks ei ole noortel piisavalt teadmisi millised on riskid, kui ettevõtjaks hakata, kuidas hakata ettevõtjaks, millised on sotsiaalse tervise ja pensionikaitse klauslid, kuidas ka bürokraatiaga hakkama saada ja kas ühest mõttest ideest paisab. teiseks tõkkeks on juurdepääs laenudele ja rahastamisele ja see on seotud ka üleüldima, üleüldisema majandusliku olukorraga. tulles nüüd äh, teadmiste juurde tagasi, siis minu ettepanek oleks see, et meil oleks selged soovitused äh, selle kohta, kuidas ettevõtlusalased teadmised ka haridusprogrammidesse lülitada, kuidas, miks, millised on võimalused, aga millised on ka riskid, kuidas on sotsiaalne kaitse tagatud ettevõtjate jaoks. ja see kõik peaks olema seotud ka toetusega noortele ettevõtjatele, näiteks ülikoolide kaudu ma olen veendunud, et äh, meil on võimalik ettevõtlusvaimu toetada just teadmiste kaudu ja tuleb ka selgeks teha, et läbikukkumine on täiesti normaalne. noored ettevõtjad kukuvad samamoodi läbi nagu ka vanemad inimesed, kes ettevõtte loovad, aga tavaliselt noorte jaoks on see löök hullem, on väga tähtis teada, et teadmised on ülitähtsad ja ettevõtlus on üks osa olukorra lahendamisest, tahan seda veel kord toonitada, aitäh! aitäh. Martina Tlabajova, palun. suur tänu, Johanna, on väga hea, et sa rääkisid nii siiralt ja avatult noortest ettevõtjatest meil on vaja üheskoos leida ühiseid lahendusi ühistele probleemidele ja meil on vaja ka noori inimesi motiveerida selleks, et nad teaksid, et nemad on meie tuleviku jaoks väga tähtsad Euroopa Liidus olen täiesti nõus sinuga ja sinu vaadetega. sa rääkisid äh, kahest tähtsast takistusest, sellest, et ei ole piisavalt teadmisi ja ma tõesti toetan äh, horisontaalset haridust koolides, et noortele räägitakse erinevatest ettevõtluse võimalustest ja teadmiste puhul ka idufirmad mängivad tähtsat rolli. on tõesti vaja spetsiaalset infot, kuidas ärikava üles ehitada, millised on riskid, kuidas inimesi tööle võtta, kuidas ettevõtet juhtida, kuidas äh, turustada, nii et tõesti sellealane haridus tuleb sisse viia kogu Euroopa Liidus ka mina olen äh, naisettevõtjaid nõustanud, äh, noori naisi Kaubandus- ja Tööstuskoja kaudu ja neil oli rohkem vaja kui rahastust, rohkem kui laenu. Neil oli vaja tõesti korralikku nõuandeteenust ja see on väga tähtis ning meil on vaja ka otse loomulikult motiveerida inimesi selleks, et nad tõesti oleksid ka motiveeritud oma ettevõtet looma. üks küsimus kui sul oleks vaja valida professionaalsete nõuandeteenuste ja rahastamise vahel, siis mida sa valiksid ja miks? jah, te võite sellele küsimusele vastata, Johanna. ei, siiski mitte, ütleb proua esimees, enne saab Danuta Jaslovetska sõna, üks meie komisjoni aseesimeestest. aitäh ma arvan, et on väga hea kuulda kõiki neid mõtteid, mida siin välja toodi ja kuulda neid noori inimesi, kes räägivad oma arvamustest, see on tõesti äh, asi, millest tunneme puudust. mul on väga hea meel, et te tõstatasite ettevõtluse küsimuse, minu arvates on see äärmiselt tähtis. on äärmiselt tähtis, et noored inimesed saaksid äh, enda kvalifikatsiooni parandada ka nii, et nad saaksid ettevõtjatena hakkama. see on väga tähtis ka tuleviku jaoks, et oma tulevik tuleb iseenda kätte võtta ja sellest on praegusel hetkel Euroopas puudu. ma ei räägi mitte ainult noortest inimestest, ma räägin üleüldiselt ettevõtluse vaimust, mida ei ole meil Euroopas, nii et on suurepärane, et noored inimesed loovad ettevõtteid ähm,, ja teevad seda rohkem kui varem ja niimoodi koguvad ka kogemusi. niimoodi on võimalik ennast ette valmistada ka tõesti juba koolipingist eluks ettevõtjana. on ka teisi võimalusi, sarnaseid äh, kogemusi ja oskusi koguda, seda teha ka väljaspool kooliprogrammi ning on väga tähtis, et me toetaksime sellealaseid algatusi liikmesriikides see Saksamaal kasutatav üld- ja kutsehariduse ühendamine on suurepärane näide ja nüüd see, kas piisavalt toetust äh, on noortel, seda ei ole, te ütlesite, te ütlesite, et toetust ei ole piisavalt, nii et selle peale tuleks mõelda. Johanna. jah, tõesti, see kõik puudutab motivatsiooni, oskusi ja teadmisi, minu vanemad on ettevõtjad ja tõesti, kui sul on olemas teadmised, siis on ka võimalik oma ettevõte luua. tegemist on võimalusega, mis peaks olema kättesaatav kõikidele noortele Euroopas ja sellepärast mitte ainult ülikooli tasandil, vaid kooliprogrammis tuleks juba ettevõtlusest rääkida nüüd küsimus, kas ma valiksin rahastamise või teadmised, ma leian, et nad on väga tihedalt seotud, ei ole võimalik luua ettevõtet ilma rahastamiseta, ei ole võimalik luua ettevõtet ilma teadmisteta, nii et ei ole võimalik neid äh, eraldada, vaid lihtsalt on tegemist mõlema küsimusega, mis on mõlemad tähtsad. peab olema nii raha kui ka oskused. nüüd väljaspool kooli teadmiste kogumine jah, ka näiteks noorteorganisatsioonid on suurepäraseks võimaluseks selleks, et saada oskusi ähm, ja hiljem luua ettevõte ning saada ettevõtjaks, aitäh! Uh, thank you, Johanna, yours. aitäh, Johanna, teine mõte? jah, tuleme tagasi selle küsimuse juurde, mis tõstatati enne, nimelt äh, praktikakohad koolitused. täiesti tavaline on see, et noored äh, teevad praktikat, vähemalt viiskümmend protsenti noortest on praktikal käinud, eriti just praegustel rasketel aegadel äh, tööturul võivad äh, praktikakohad mängida tähtsat rolli töökoha leidmisel, aga sellega on seotud väga palju probleeme ainult nelikümmend protsenti noortest, kes teevad äh,, lähevad praktikale, saavad selle eest ka tasu, neljakümnel protsendil ei ole lepingut, kolmekümnel protsendil on äh, Äh, väga halva äh, kvalifikatsiooniga praktika ja paljud äh, töötavad väga halbades tingimustes, nii et küsimus on selles, et kas igaüks saab endale üldse lubada praktikal käimist, kas tasustamata töö asend on tasustatud töö aseaine ja kas praktika aitab tõesti ka tegelikult oskusi omandada selleks, et hiljem korralik töökoht saada ja me esitasime konkreetseid küsimusi ka selle kohta. me soovime, et Euroopa Parlament noorte hääle tooks paremini kuuldavale kolmes valdkonnas. esiteks peab olema ka praktikate puhul ka tõesti õppimise väärtus, et see ei ole tasuta töötamine, vaid tuleb ka midagi õppida. teiseks tuleb saada hüvitust selle töö eest, mida tehakse praktika ajal ja kolmandaks nagu ma ütlesin, see ei ole siin mitte töö asendamine, vaid tuleb hoolitseda, et sellest on ka tõesti kasu ja sellepärast praktikate aeg ja eesmärk peaks olema selge kõikidele osapooltele. me soovime Euroopa Parlamendi toetust äh, ja kevadel nõukogu tegi soovituse äh, praktikate kohta, kuid seal ei tõstatatud nimetatud kolme probleemi ehk ei võidelda nende tõeliste probleemidega, see peab muutuma, me kutsume äh, riiklikke õigusloojaid üles tõesti paika panema äh, kriteeriumeid selleks, et praktikakohad oleksid kõrge kvaliteediga praktikakohad. ja peale selle ka Euroopa Noortefoorumi praktikate harta rakendamine on tähtis. aitäh. Helga Stevens. Helga Stevens, palun. Eh, aitäh, kuulasin suure huviga seda ettepanekut mis töötati välja noorteüritusel ja mis puudutab praktikaid, siis on väga hästi aru praktikantide probleemidest ja sellest, et neile ei maksta praktikakohtade eest. tuleb aga alati mõelda ka praktika eesmärgi peale. eesmärgiks on ju õppida, õppida eluks. ja see on noortele suureks eeliseks, kui neil on võimalik praktikat teha. ja ma ka leian, et tõesti äh, tuleb mõelda ka selle peale, kas tõesti tasub alati praktikakoha eest äh, tasu nõuda. jah, tõesti, kui praktikant teeb tööd, siis tuleb see töö hüvitada, aga kui on võib-olla nõue, et tõesti igas olukorras tuleb äh, ka tasu maksta, siis sellega ma pole päris nõus, me peaksime olema, olema väga ettevaatlikud nende nõuete esitamisel tuleb mõelda ka nende oskuste ja kogemuste peale, mis noortel peavad olema. ja ka tõesti hariduse peale, mis on, hariduse peale, mis on näiteks saadud ülikoolidest ja, ja tuleb mõelda ka selle peale, milliseid teoreetilisi äh, oskusi koolides ja ülikoolides jagatakse ja kas see on seotud ka selle tööga, mida hiljem tuleb praktikal teha. nii et ma tegelikult ei oleks päris kindel, et praktikate kohtade eest tuleb alati maksta, see tõesti sõltub olukorrast. olen aga täiesti nõus sellega, et ei ole vastuvõetav see, et noored käivad praktikatel ja et nende töötingimused on ohtlikud, jah, sellega ei tohi küll mitte kunagi nõustada. praktikakoht peab olema alati turvaline töökoht, sellega olen tõesti täiesti nõus ja mis puudutab hartat, siis tõesti panin selle mõtte kirja ja ka selle harta puhul tuleb äh, rohkem reklaami sellele teha. aitäh. Tanja Gonzalez. Tanja Gonzalez, palun. Hola, muchas gracias mm.. aitäh. tere päevast ja aitäh. me näeme et ebakindlaid töösuhteid on meil Euroopas üha rohkem, eriti just nendes riikides, kus noorte tööpuudus on ületanud viiekümne protsendi määra ja sellepärast äh, stipendiumid ja praktikakohad äh, ei tohi olla alternatiiviks äh, praktikant ei tohi kasutada odava tööjõuna või täitsa tasuta tööjõuna. meil tuleb hoolitseda selle eest, et et ei sõlmitaks lepinguid, mis ei ole töölepingud, sellepärast et tegemist on tasuta tööga. stipendiumid ja praktikad stipendiumitel ja praktikantel peavad olema ka piirid, peavad olema teatud tingimused. näiteks võib-olla äh, peaksid ülikoolid piirama seda praktikaaega, mis, mida üliõpilased veedavad äh, ettevõtetes ja võib-olla tuleks äh, paika panna ka korralikud eh, hüvitamistingimused praktikantide jaoks. ja sellepärast on mul ka küsimus Johannale, ma saan aru, et aega on vähe ja raske on rääkida põhjalikult sellest, aga millised on eh, nende inimeste kogemused, kes eh, lihtsalt muudkui lõpetavad ühe praktika teise järele, saavad muudkui stipendiumid ja õiget töökohta ei leiagi. Hanno, aitäh! jah, tõesti, praktika kohast peaks noortele kasu olema ja tõesti, praktikavõimalused on erinevad noorte jaoks. kui sa oled tudeng ja saad stipendiumit riigi käest, siis otse loomulikult võib tõesti küsida, kas tasub maksta ka praktika eest raha, aga näiteks kui töötad tööturul tavalises ettevõttes, mis ei ole ühegi äh, õppeasutusega seotud, siis tõesti tuleks maksta ka selle eest tasu, sest keegi ei saa lihtsalt õhust ja armastusest elada. peale selle ka reisikulud tuleb hüvitada, lõunasöögid ja nii edasi, tõesti tegemist on väga kompleksse olukorraga, just sellepärast on meil vaja paika standardid äh, seadusandluses, et mis on kõrge kvaliteediga praktikakoht ja mis mitte ja see oli just see, millest te rääkisite, meil on vaja ühiseid standardeid, sest ilma standarditeta võib igaüks nii-öelda oma praktikakoha luua vastavalt sellele, nagu ta talle sobib ja tõesti tihti kasutatakse praegu praktikante tasuta tööjõuna ja selline olukord on vastuvõetamatu. Eh, aitäh ja nüüd viies äh, mõte Jonathan Mackilt. aitäh, keskendun äh, noorte inimeste rahvusvahelisele mobiilsusele tuginedes äh, mõtetele, mil, mida esitati Strasbourgis Euroopa noorteüritustel, teen ma ettepaneku, et loodaks mehhanismid võrdset uuteks võimalusteks ja noorte kaasamiseks mobiilsusprogrammidesse. rahvusvahelised mobiilsusprogrammid, nagu näiteks Euroopa Vabatahtlike Teenistus, on suurepäraseks õppimisvõimaluseks noortele selleks, et arendada oma kultuuride vahelist suhtluseoskust, keeleoskust ja võimekust saada tööturul hakkama iseseisvate noorte inimestena ja erinevad uuringud tõendavad, et need nendes äh, programmides tihti äh, osalevad äh, noored, kelle olukord on niigi hea, kes on valged, kes on kõrge haridusega, aga neid ole, neis oleks vaja kaasata näiteks noori roma, vähemuse esimusi ja mm, migrante. on olemas ka sellised ekst-, välistamiskriteeriumid, mis ei võimalda noortel või osaleda Euroopa vabatahtlike teenistus ja teistes äh, mobiilses programmides, ehkki sellised kriteeriumid ei peaks olemas olema. ma teen ettepaneku Euroopa Parlamendile, et te avaldaksite poliitilist survet, et äh, uuritaks, milline on nende mobiilsusprogrammides äh, mõju ja kohalikud noorteorganisatsioonid võivad äh, anda abi sel-, kuidas tagada mm, võrdsust ja ma mobiilsusprogrammide äh, kaasamust on võimalik mm, suurel määral parandada. Äh, vaja oleks selget seire- ja hindamismehhanismi, mis peaks tuginema romade, rändajate ja vähemuste esindajate osalus, osalemisel. Ole Kristjanson. härra Kristjanson, palun. Uh, aitäh äh, teile teie mõtete eest, ma saan te, neid toetada. väga oluline on suurendada mobiilsust äh, Euroopas ja loomulikult ka nende programmide raames, mis meil Euroopas olemas on, aga ma arvan ka, et oluline on vaadata, millised äh, on tingimused erinevates riikides, kuidas keskenduda mitte lihtsalt mobiilsusele, vaid ka ohutusele. ma olen äh, Taanist, sellepärast ma räägin palju mm, paindlik-, mm, kindlast paindlikkusest, oluline on äh, luua see paindlikkus, aga ka kindlus, et kuidas me saaksime võimal-, luua võimalusi äh, aitäh. härra Tuulis. aitäh, suur tänu siia tulemast ja meiega oma mõtteid jagamast mobiilsuse kohta Euroopa Liidus ja ma arvan, et võrdsete võimaluste, võrdsetest võimalustest saate te kindlasti palju kasu, aga see, mida nimetatakse mobiilsuseks, seda võiks nimetada ka võib-olla moodsaks äh, ekspluateerimise vormiks. paljud nendest tegevustest on väga halvasti tasustatud või pole üldse tasustatud. see tähendab seda, et äh, paljud noored rändavad oma kodupiirkondadest välja ja need piirkonnad jäävad tühjaks. mina olen Kreekast pärit ja see on väga oluline tegur äh, tulevase arengu jaoks, et piirkonnas oleks hästi hea mm, haridusega noori, aga kuidas me saame pakkuda teile paremat mm, tulevikku, kui te peate välja rändama sellepärast äh, ja teid ekspluateeritakse uut, teistes piirkondades? noored, kes on asi ei tohi olla nii, et noored, kes on halvemas olukorras, rändavad teistesse riikidesse ja seal ekspluateeritakse neid, siis oleks tegemist kahekiiruselise Euroopaga ja ma arvan, et parem oleks see, kui inimesed saaksid jääda oma koduriikidesse ja nende olukord seal oleks parem. aitäh ja sõna Joonatan Mäki, Makile um,. Thank you um,. I strongly aitäh, ma usun väga äh, mobiilsusprogrammide väärtusesse ja ma olen nõus ka sellega, et me peame arutama tingimusi, mis tagaksid võrdsuse ja stabiilsuse noortele, et nad saaksid ise oma valikud teha. ja sellepärast tahaksin ka rõhutada, et me peame olema tähelepanelikud selles osas, et äh, mobiilsusprogrammid ei võiks olla midagi, ähm, mis puudutaks ainult äh, noori hea haridusega ja äh, hea sissetulekuga perekondadest pärit nii et praegu just nimelt inimesed, kes on nagunii halvemas olukorras, need jäetakse nendest programmidest tihtipeale välja. Thank you and now you have the possibility to present your second idea ja nüüd äh, on teil võimalus tutvustada oma teist mõtet. paljud Euroopa noorte äh, üritusel osalejad rääkisid äh, muredest, mis seonduvad paremäärmusluse ja vihakõnedega ja äärmuslusega ning äh, Euroopa Parlamendi valimistega seoses paljud rääkisid, et, et äh, paremäärmuslikud parteid ei peaks olema esindatud Euroopa Parlamendis. me rääkisime äh, Strasbourgis sellest, et sajad tuhanded romad on väga tõrjutud olukorras koolis ja igapäevaelus ja tööl. paljud sotsiaalse kaasamise probleem, poliitikad toovad romid välja kui probleemina ja eiravad sajandite pikkust äh, ajalugu. paljud, äh, paljudes programmides on rommid äh, inimesed, kes lihtsalt peaksid programmidest kasu saama, mitte aktiivselt osalema ja mingit muutust ei tule, kui ei võeta arvesse rommide organisatsioone ja rommid, noori rommisid. ning seetõttu tuleks tunnustada enda oma avalikku rolli ja ja võimurolli ning seetõttu oleks vaja tunnustada äh, noori romasid ja mitteromasid ja räägiti ka romade genotsiidist, kui rohkem kui viissada tuhat romi äh, naatsirežiimi ajal, äh, natside režiimi ajal tapeti. teine august on romade genotsiidi mälestuspäev. ma teen Euroopa Parlamendi ettepaneku tunnustada ametlikult romade ja sintide genotsiidi teisel maailmasõja ajal ning tun-, kuulutada teine august romade genotsiidi mälestuspäevaks. ma arvan, et sellist poliitikat peaksid ähm, sellise poliitikaga peaksid äh, kaasas käima ka romade haridusprogrammid ja romade edendamisprogrammid ning äh, oluline on ka nende kaasamine teistesse programmidesse, eriti Erasmus pluss programmi. Awesome. Anne Sander. Mina tahaks teid tänada ja mul on väga hea meel, et te siin, et ma siin te, Brüsselis teiega äh, taas kohtun. me, ma olen äh, mõnedega teist mais Strasbourgis juba kohtunud ja mis puudutab äh, neist neid asju, millest te rääkisite, romide küsimust, mis minu meelest on küsimus, mis puudutab äh, üldist diskrimineerimist, siis ma arvan, et me oleme kõik äh, ühel meelel selles osas, et vaja on diskrimineerimise vast-, nagu, diskrimineerimisega võidelda, ükskõik milline see on. ja ma arvan, et äh, selle kallal me tööd ka teeme, eile äh, Äh, rääkisime üldisemast diskrimineerimisest äh, mõningate elanikkonna kategooriate osas, näiteks romide või äh, puuetega inimeste puhul. Te rääkisite Erasmus plussist. mina loomulikult toetan seda, aga ma arvan, et üldiselt on meil vaja noorte puhul edendada ettevõtlust, võidelda diskrimineerimisega ja meil on vaja kohalikke organisatsioone. tihtipeale ei ole noortel piisavalt teavet neil ei ole võimalust saada teada, millised on nende õigused või millised on need erinevad Euroopa programmid, mis on olemas. nii et tõesti oleks vaja seda, et äh, info jõuaks kohalikule tasandile, et äh, oleks teada, millised need programmid on. aitäh ja Guillaume Balas, palun. Euh, aitäh, tänane probleem on see, et äh, tõepoolest noorte olukord on halb on äh, inimesi, kellel õnnestub hoolimata kriisist endiselt ühiskonda lõimuda ja teised, kes jäävad kõrvale järjest rohkem ja keda näiteks järjest rohkem puudutavad sellised teemad nagu koolist väljalangemine ja häbimärgistamine, see on äh, romide probleem, kes hoolimata ette, levinud ettekujutustest üritavad lõimuda, kohati põgenedes oma perekonna eest isegi selleks kahjuks äh, on äh, tihti ka väga ebameeldivaid äh, võrgustikke, aga kõik see endasse ei kuulu, tuleb neid usaldada, tuleb võtta arvesse, milline on nende ajalugu, milline on Euroopa ajalugu, ei tohi luua mingit kultuurilise separatismi lugu vaid ähm, tuleb äh, öelda, et romid kuuluvad Euroopa ajalukku juba sajandeid ja see, et meil on täna võimalik öelda, et äh, romide ajalugu ja need kõige suuremad tragöödiad, millest teie räägid, rääkisite Teise maailmasõja ajal, et need on meie ajaloo mm, osa ja see käib ka teiste kultuuride kohta, see on väga huvitav ja see võimaldaks meil lõplikult äh, öelda, et noored romad, romid ja romid üldiselt on eurooplased, nad osalevad meie ühises saatuses, nii et see on asi, mida me võiksime edasi, millega me võiksime edasi tegeleda. aitäh, Jonathan, nüüd on teil sõna. aitäh, et te tunnustate noorte romade diskrimineeritust, et tõepoolest paljud romad tunnevad, et nad on nii palju kõr-, häbimärgistatud, et neil on väga, no neil on hirm isegi elada romidena ja säilitada oma identiteeti. ja sume, suvel äh, kohtusid Krakowis ja Auschwitzis äh, rohkem kui tuhat noort äh, romi äh, üle maailma ja me peame tunnustama seda, et meil on olnud äh, selline sajanditepikkune areng Euroopas, aga selleks on vaja poliitilist tunnustamist. alles kaheksakümne teisel aastal Saksamaa tunnustas romade genotsiidi, mis on tohutult hilja, arvestades ajalugu. kahjuks minevikus Euroopa Parlamendist tuldi kunagi välja sellise resolutsiooniga, aga senini Euroopa Parlament ei ole tunnustanud romade genotsiidi ja ma loodan, et tulevikus äh, te seda teete. aitäh ja nüüd annan sõna Kaja Teklevale, kes saab meile oma Äh, ideed tutvustada, seitsmendat ideed uh,? My first topic are quality jobs for young aitäh, minu äh, esimene teema on kvaliteetsed töökohad noortele. selleks, et tagada noortele äh, inimväärset tööd ja korralikku, on meil vaja korralikke töökohti luua noortele. ILO ennustab, et noorte tööpuudus on vähemalt kaks aastat veel probleemiks. see tähendab seda, et miljonid noored kaovad äh, töötuse ja äh, selliste tööde nõiaringi, mis ei taga mingit stabiilsust. noortel on teistsugused väärtused, teistsugused teadmised ja seda kõike tuleks arvesse võtta, kui noori tööle võetakse mittekvaliteetsed töökohad, mis ei võeta arvesse äh, noorte erinevusi, ei ole head. Nad võivad äh, viia näiteks äh, raskete tagajärgedeni, näiteks depressiooni tekkimiseni. lapsed, noored, kes ei saa piisavat palka oma töö eest, võivad muutuda ka mm, nii-öelda vaesteks töötajateks lahendus, mille mina tahaks välja pakkuda, on uus Euroopa Liidu õigusakt, äh, mm, töökokkulepe kõigi noorte jaoks, kes tööd alustavad, see peaks olema suunatud tööandjatele ja peaks edendama just äh, selliseid kvaliteetseid töökohti, mis võtaks arvesse noorte erinevusi. Äh, seda või, sellega võiks kaasneda teadlikkuse tõstmise kampaania äh, mis ähm, tõstaks just avalikkuse teadlikkust äh, sellest probleemist, et noored on halvadel, halbadel töökohtadel. sellised noored, ähm, kes ähm, osaleks pro programmis, võiksid äh, tööandjaid nõustada noortega seonduvatel probleemidel, probleemide osas. noored peaksid olema ühiskonnale väärtuseks, mitte sotsiaalsüsteemide koormaks aitäh, Adam Koosa, palun. köszönöm a szót, először is szeretném elmondani, hogy aitäh, lugupeetud esinejana, esmalt tahaks öelda, et minu meelest on tänane arutelu väga huvitav, sest räägitakse lühidalt väga huvitavatest teemadest. mina olen hingelt noor inimene ja meie, meie komisjon on selle teemaga äh, Äh, alati tegelenud, nii et äh, see on äh, väga hea koht, kus sellist arutelu pidada. ma olen viis aastat olnud selles komisjonis ja me oleme palju tegelenud kvaliteetsete töökohtadega. täna tõusetub küsimus, et kuidas saada kvalifitseeritud harid-, haridust, kvaliteetset haridust. kõrgharidusele peaksid kehtima teatavad kvaliteedistandardid ja siis äh, ka töökohad peaksid vastama, olema kvaliteetsed. Euroopa Komisjon ütleb, et Euroopa Komisjon on, Euroopa töökohad on kolmekümne viie protsendi ulatuses äh, kõrget kvalifikatsiooni nõutavad töökohad. või peaks, äh, ja meil on vaja seetõttu noortele anda hea haridus. tulevikus äh, kindlasti areneb edasi IKT valdkond, see hävitab paljud töökohad, kindlasti loob ka uusi töökohti. me peame selle teemaga tegelema, et mil määral äh, IKT äh, loob ja hävitab töökohti ja kuidas sellega seoses tööandjad saavad kohaneda sellega. Mariann Haaken, palun. aitäh, aitäh, Kaja äh, mm, mm, selles, mida sa rääkisid, mulle tõesti väga meeldib, kui keegi räägib mitte ainult probleemist, vaid lahendustest, siis me teame, millised probleemid on ja viimases komisjoni äh, äh, aruandes, mis puudutas sotsiaalprobleeme, oli öeldud et, et nelikümmend protsenti noortest, kes töötavad, töötavad ajutiste lepingutega ja kakskümmend viis protsenti aju-, osalise tööajaga ja loomulikult on probleemiks ka ähm, ka vaimne tervis, nagu sa ütlesid, aga probleemiks on ka tulevased pensioniõigused. täna hommikuses arutelus komisjoniga rääkisime sellest, et äh, kaheksa miljonit inimest töötavad ja on samas vaesed ma kuulsin, mida rääkis sinu kolleeg Johannes äh, äh, kvali-, kvaliteetsetest praktikakohtadest, ma ei tea, ka äkki me võiksime luua mingisuguse raamistiku seos näiteks mingi ra-, äh, koos mingi hartaga, mis puudutaks ka praktikakohti, et me saaksime liikmesriigid nii kaugele, et nad äh, tegeleksid sellega, mida tehakse teistes riikides, millised on teiste riikide kogemused. ja teine asi, millest tahaks rääkida, väga palju räägitakse oskustest ja koolitusest ja uute oskuste omandamisest. jah, no palju, osadel noortel inimestel on seda vaja, aga väga paljud noored inimesed on juba äh, väga heade oskustega, nad on valmis tööd hakka, tööle hakkama ja see on väga suur probleem, mida ei tunnustata piisavalt ja sina ütlesid, et noortel on erinevad oskused, erinevad, erinev võimekus ja neil on vaja ja vaja on seda arvesse võtta. sõna Kajal. kui rääkida esimesest küsimusest, siis tuleks kõigepealt välja tuua see, et informatsioonitehnoloogia äh, hoolitseb praegusel hetkel ka uute töökohtade eest, ta mitte ainult ei hävita töökohti, on tõesti meil vaja veel väga palju töökohti luua ja ja meil on väga palju vaja tõesti veel näiteks käsivas sektoris töökohti luua. meil on küll probleem ka sellega, et kõik üritavad leida sellist nii-öelda lihtsalt tööd ja ei soovi käsitööd teha. peale selle on väga tähtis äh, mõelda kõikide töökohtade peale, mitte ainult nende töökohtade peale, mis tekivad tööstussektor, sektoris või tehnoloogiasektoris. peale selle on väga tähtis, et me hoolitseme korralike praktikohtade eest, aga samal ajal tuleb mõelda selle küsimuse peale Euroopa Liidu tasandil ja lahendus leida Euroopa Liidu tasandil. ning ma leian ka, et ka Euroopa Noortefoorum tuleks lahenduste leidmisse kaasata, tegemist on erinevate noorteorganisatsioonide ühendusega ja meil on tõesti väga palju kogemusi selles valdkonnas, me võime teid aidata teine mõte, palun uh,. My second idea is quite similar, it's about minu teine mõte puudutab töökohtade loomist ja tööturgu. ma mõtlesin, et kelle süü on see, et meil on nii palju inimesi, kes on töötud äh, ja kas probleem on tööturus või haridussüsteemis? ma jõudsin järeldusele, et äh, seda probleemi on võimalik lahendada äh, tehes koostööd. on tõesti nii, et igaüks otsustab oma hariduse ja tuleviku eest, kuid peale selle tuleb mõelda ka tööturuvõimaluste peale tulevikus. üks lahendusi sellele probleemile, vähemalt minu jaoks, on äh, see üld- ja kutseõppe ühendamine, et tegemist on süsteemiga, kus on võimalik õppida nii teooriat ja seda siis hiljem äh, praktika kohas äh, ka kasutada ja niimoodi oleks võimalik noored ühendada tööturuga, neil on võimalik tööandjatega kohtuda ja kogemusi saada. ja niimoodi noored inimesed saaksid kõik, mis neil on vaja selleks, et teha otsuseid oma tuleviku kohta ja anda neile teadmisi eh, ka tööturu ja konkurentsivõime kohta. see on kasulik nii tööandjate kui ka eh, töövõtjate jaoks, sest neil on võimalik äh, mõlemal siis üksteiselt õppida. peale selle on võimalik ühendada haridussüsteem ja ettevõtted, tegemist on süstemaatilise süsteemiga, mis on pikaajaline ja tõhus. seda on võimalik kogu Euroopas rakendada ja seda Euroopa äh, noorte töötagatissüsteemiga on väga tähtis, et Euroopa Parlament mõtles ka noorte peale ja tagaks neile tuleviku võib-olla te mäletate meie selle tulevikukampaania peale on viimane aeg hakata seda rakendama yeah,. <laughs> Äh, tere, Anke aitäh, mina tahtsin samuti öelda, et mul on väga hea võimalus äh, selle äh, võimaluse lõpuks ometigi kõnelda noorte inimestega, sest viimasel ajal ma seda kuigi sageli ei tee Äh, suur aitäh selle suurepärase mõtte eest äh, ja äh, tööhõivekomisjon praegu peab seda Twitteri diskussiooni ja mulle tundub, et paljud inimesed digitaalmaailmas tegutsevad praegu palju aktiivsemalt kui meie siin saalis ja võib-olla võiksime sellest inspiratsiooni saada, aga tulles nüüd selle juurde, mida te ütlesite, ma arvan, et see töökohtade ja oskuste e, ebakõla on üks põhjus, miks noorte tööpuudus praegu on nii kõrge uuringud aga näitavad, et see tegelikult niimoodi ei ole. Te rääkisite selle kahesest haridussüsteemist kui millestki, mis muudaks hariduse praktilisemaks ning et see oleks võimalus noortele inimestele saada tõesti praktilisemat haridust. tegemist on aga väga pikaajalise protsessiga, ma ütleksin, sellepärast et need noored inimesed, kes on praegu töötud, Äh, on see kõik kauge tulevik, nii et, et võib-olla äh, on teil ka mingeid lühiajalisemaid või keskpika perspektiiviga plaane, äh, mida võiksime hakata Euroopa tasandil ellu rakendama, aitäh! aitäh ja Marko Tsanni järgmisena. aitäh! ka mina tahaksin tänada noori inimesi, sellepärast et äh, tore on näha, et noored inimesed tulevad siia parlamenti meiega kõnelema ja tulevad välja konkreetsete ideedega, kuidas olukorda muuta. Äh, ma arvan, et äh, see annab parlamendile alust hakata ellu rakendama ka konkreetseid poliitikaid. inimesed tihti süüdistavad parlamenti selles, et parlament on ainult üks suur jututuba aga sellised arutelud võib-olla tõesti aitavad äh, asjadele ka elu tegelikkusest sisse puhuda. ma arvan, et äh, meil on tõesti vaja tihedamaid sidemeid haridusmaailma ja töömaailma vahel. ning äh, väga oluline selles kontekstis on, et inimesed saaksid rohkem praktilisi teadmisi ja võib-olla pisut vähem teoreetilisi teadmisi Äh, kui vaadata Itaalia süsteemi, Itaalia ülikooli, ülikoolide süsteemi, siis äh, seal see praktiline komponent äh, on puudus, teooriat on palju, aga praktikat on vähe. nii et, et kui puutuks nagu rohkem selle reaalse maailmaga kokku ülikooli ajal, siis see aitaks noortele, sellest oleks kasu nii noortele inimestele kui ka ettevõtetele, sellepärast et ettevõtetel oleks sellisel juhul võimalik noori paremini hinnata, sellepärast et ettevõtted lihtsalt ei taha noori tööle võtta, sest neil ei ole eh, oma otsustes mitte millelegi tugineda peale tööintervjuu ja eluloo aga kui on tagasiside selle kohta, kuidas noor inimene tegelikes tööelus toime tuleb, siis sellest oleks väga palju kasu. aga enne, kui seda teha saab, peavad Euroopa liikmesriigid investeerima noortesse inimestesse, nad peavad sellistesse haridussüsteemidesse investeerima ning kriisi ajal me oleme näinud, et tihtipeale esimesed kärped liikmesriikide eelarves äh, Äh, tabasid just nimelt noorte koolitust ja haridust. aitäh ja nüüd äh, oleme valmis ära kuulama teie vastuse, Kaja. aitäh. Äh, aitäh nende küsimuste eest. esimene küsimus oli selle kohta, et kas on mingeid lühema või keskpikema perspektiiviga plaane või mõtteid võib-olla ma võiksin öelda, et liikmesriigid ei ole keskendunud ähm, pikaajalistele lahendustele. Nad ei ole seda piisavalt teinud. ma arvan, et äh, kõik meetmed, mis äh, siiani on äh, rakendatud, on just nimelt sellised lühiajalised ning mulle tunduks, et ei ole, meil ei, mulle tundub, et meil ei ole just nimelt neid pikaajalisi meetmeid, näiteks Sloveenias meil ei ole strateegiat noorte tööhõiveks kui selline strateegia oleks äh, paar aastat tagasi vastu võetud, oleks suundumused praeguseks juba muutunud. mina äh, toetan pikaajalisi meetmeid, aga ma usun, et äh, me oleme nendega juba natuke hiljaks jäänud. mis puudutab teie teist küsimust, siis mulle tundub, et see oli küll rohkem kommentaar kui küsimus, aga ma olen nõus sellega, et haridussektor ning töösektor ei ole omavahel piisavalt seotud. näiteks äh, meie, minu erialal on äh, või ülikoolis on äh, väga vähe näiteid selle kohta, kus eksamite puhul arvestatakse ka praktilist tööd aitäh. jah, me oleme kuulnud küll kiirkohtamistest, aga mitte äh, kiirkuulamistest, aga ma arvan, et see mudel, mida me täna kasutasime, oli päris hea. me äh, käsitlesime üsna paljusid erinevaid teemasid ja äh, säilitasime siis selle vaatenurga just nimelt noorte töökohtadele ja sellele, kuidas noortele tööd leida. suur aitäh teile selle kuulamise eest ning äh, ma kiirkohtumistest tean seda, et niimoodi luuakse suhteid, äh, vähemalt mõnikord. Äh, see vähemalt on selliste kiirkohtumiste eesmärk ja seda me üritasime täna ka siin teha ja seda tegime ka maikuus, kui me kohtusime ja me kohtume veel edasi, sest me plaanime siin ikkagi pikaajalisi suhteid sisse seada ning äh, see, millega teie tegelete, on ka see, millega meie tegeleme, nii et, et suur aitäh ja nüüd on meil vaja arutada teist teemat, teist direktiivi ja kohe seda ka hakkame tegema. Uh, nüüd on meil siis ähm, äh, direktiivi ähm, eelnõu, mis puudutab merel töötavat personali Mm. This, really, mm. this is Moran Chartier first. Moran Chartier first. Moran uh, Chartier first. Uh, ah, yes. Let me just add that I want to thank the uh, kõigepealt uh, tahab esinaine tänada that is that tõlke, sest et kui üks probleem nende kiirkuulamistega on, siis see teeb elu raskeks tõlkidele, aga täna tegite küll suurepärast tööd, aitäh! Uh, yes, on the agenda exchange of views ja nüüd meil toimub siis äh, mõttevahetus äh, selles osas, mis puudutab merel töötavat personali, äh, nende teemalist direktiivi ning annaksin sõna proua Morin Chartier'le. aitäh, lugupeetud esinaine, aitäh, et andsite mulle sõna, tahaksin tänada kõiki kolleege Eh, kes on jäänud siia, et kuulata seda äärmiselt olulist teemat, eh, mis peaks huvitama kogu tööhõivekomisjoni eh, koosseisu ja miks on see äärmiselt oluline teema? lihtsalt sellepärast, kallid kolleegid, et võib-olla te mäletate, mida me tegime juba eelmisel ametiajal. me tulime siis tagasi direktiivi eelnõu juurde millega me siis tegelesime möödunud aasta märtsis ja aprillis, tege-, tegutsesime sellega väga äh, suure surve all ja milleks meil on vaja siis seda uut direktiivi? Äh, sellepärast, et me kõik ühiselt äh, peame tegelema teatud hulga eranditega, mis puudutavad merel töötavat personali ning mis me peame siis Äh, täpsemalt tegelema viie direktiiviga, direktiividega, mis puudutavad ettevõtete maksejõuetust, äh, mis puudutavad tööd Euroopa Liidus, mis puudutavad äh, õigust infole ja, ja konsulteerimist merel töötava personaliga, siis kollektiivsed koondamised ja samuti ettevõtete omandiõiguse üleminekut ja töötajate lähendamist Äh, need on kõik väga olulised teemad, äh, mis äh, kuuluvad meie tööhõivekomisjoni ja sotsiaalasjade pädevusse. see töö seda tööd me peame nüüd jätkama, aga jätkame seda tööd siis tuginedes juba suurele edule ning meil toimus ka kuulamine sotsiaalpartneritega Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni ja eh, Euroopa Reederite Assotsiatsiooniga ning eh, me eh, meie seisukohad teatud põhiküsimustes lähenesid ja ma arvan, et see aitab meil jätkata tööd selle direktiivi kallal. ja teine asi, mida tahaksin puudutada, on see töömeetod, mida me oleme kasutanud. tahaksin tänada äh, Äh, kõiki variraportööre, sellepärast et me oleme juba suutnud äh, korraldada äh, konsultatiivkohtumise variraportööridega, kus käsitlesime siis oma, just oma töökorraldust. minu ettepanek oli järgmine. ma kutsusin kõiki fraktsioone üles tegema tööd kogu selle protsessi käigus selleks, et meil oleks sama info. niimoodi, et, et meil oleks selline ühine teadmiste baas ja loomulikult, kes soovib, võib teha muudatusettepanekuid, aga me lähtume ühest äh, teadmiste baasist. ma arvan, et see hõlbustab äh, koostöövaimu erinevate fraktsioonide vahel, aga ka meie töö kiirust ja tõhusust. see eesmärk, mida me jagame, on loomulikult äh, vaadata läbi siis äh, kõik need direktiivid äh, selle merel töötava personali direktiivi eelnõu raames me tahame õigusloomealaselt äh, paika panna siis need edusammud, mida reederid ja äh, töötajad on juba saavutanud, aga meie eesmärk on ka see, et me võiksime siis äh, kogu sellele tööle anda konkreetse vormi, et me saaksime siis läbi viia olulise hääletuse ja võimalikult suure häälteenamusega selle dokumendi siis täiskogul vastu võtta niisiis eh, eelnev eh, töö eh, on toimunud üsna suure ajasurve all, just arvestades Euroopa Parlamendi valimisi, aga meil on nüüd natukene aega, sellepärast et meie eesmärk praegu on siis hääletada seda asja märtsikuus siin komisjonis ja täiskogus aprillis või mais nii et, et me oleme natukene aega võitnud, aga see töömeetod, et jagada äh, fraktsioonide vahel algusest peale võimalikult palju infot, võimaldab meil siis äh, ilmselt asjaga edukalt ühele poole jõuda. igatahes, äh, proua eesistuja, tahaksin öelda, et raportööriga olen ma täielikult pühendunud sellele, et me selle direktiivi edukalt lõpule viime ja tahaksin tänada Zoltanit teie kõrval, kes istub teie kõrval ja on energiliselt selle teemaga tegelenud ja ma loodan, et eh, koos eh, kõigi variraportööridega saame me seda tööd eh, jätkata selleks, et me koostaksime väga hea teksti ja minu arvates on äärmiselt oluline, et me ka ühiselt kuulaksime siis neid oma partnereid, reedereid ja sotsiaalpartnereid ja sellele me täna siis keskendumegi, aitäh uh,! aitäh ja nüüd annan sõna komisjonile Eh, proua Kujan. Five minutes. Madam. Eh, proua Kujan, teil on eh, viis minutit. Oui, merci, madame la pre-. aitäh, lugupeetud esinaine, mulle tundub, et täna toimuvad siin tõesti ainult sotsiaalpartnerite kuulamised ning tõesti võib-olla mm, on, on väga huvitav võtta Äh, võib-olla ma võtaksin sõna siis pärast seda, kui oleme ära kuulanud eel, teised kõnelejad. aitäh! annan siis sõna Mark Dickinsonile äh, Transporditööliste Föderatsioonist, palun aitäh, äh, aitäh raportöörile, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, minu nimi on Mark Dickinson ja ma olen äh, siis Nautilus Internationali, siis Ühendkuningriikide ja Hollandi merel töötava personali ja ametiühingu esindaja ja ma täna esinen kui Euroopa Transpordiföderatsiooni esindaja mind on, mind on valitud siis sellele ametikohale sektoriaalse sotsiaalse dialoogi komisjoni poolt ja olen ka Euroopa äh, äh, meretranspordi sektsiooni komisjoni äh, juht, nagu te teate, ETF on siis selline katusorganisatsioon, mis hõlmab kalandus- ja transpordisektori ametiühingut meil on kakssada kolmteist ametiühingut äh, neljakümne ühes Euroopa riigis ja me esitame rohkem kui kahte ja poolt miljonit transporditöötajat ja meretranspordisektoris esindame äh, kahtesada seitsekümmend kahte tuhandet äh, töötajat seitsmekümnest kahest ametiühingust, mis asuvad kolmekümne kolmes Euroopa riigis ja äh, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on esindatud siis meie ridades. me oleme siis äh, sotsiaalseks partneriks äh, meretranspordi vallas ja keegi pole meie positsiooni vaidlustanud ja meie oleme alati leidnud, et meil on vaja, me oleme pidanud siis reederitega dialoogi juba aastakümneid ja nüüd äh, Äh, tahaksin siis äh, rääkida natukene meie kompromissettepanekutest EXA-ga, mis puudutab siis merel töötava personali väljajätmist nendest direktiividest. nagu te teate, Euroopa tööseadused puudutavad üldiselt kõiki töötajaid kõikides sektorites, aga siiamaani on teatud direktiivid jätnud liikmesriikidele võimaluse välistada merel töötav personal äh, kon-, arvestades siis meretranspordi eripära ja siit tekib võimalus eh, erinevale kohtlemisele. Eh, nii et eh, selle, siis tekib võimalus, et merel töötavat personali hakatakse kohtlema teistmoodi kui maal töötavat personali ja meie vaatevinklist vajab see olukord väga tõsist korrigeerimist. me üritame saavutada siis terve rea õiguste austamist, mis on kirjas põhiõiguste hartas me tahame, et need õigused kehtiksid ka merel töötava personali puhul. komisjoni õigusloomealane ettepanek, millega muudetakse vastavaid Euroopa Liidu direktiive, oli midagi, mida me innukalt ootasime. see on tekitanud terve rea reaktsioone, aga üldiselt, kui vaadata selle Äh, direktiivi praktilist kohaldamist, äh, siis on selge, see direktiivi tekst äh, põhjustab teatud segadust ja ei lahenda mitmeid olulisi probleeme, mis sotsiaalpartneritel on. tulles nüüd selle juurde, kuivõrd oluline on sotsiaaldialoog Äh, pärast seda, kui teie komisjoni esimese raporti äh, äh, tagasi lükkas, said sotsiaalpartnerid aru, et me peame lähenema arutelule natuke rahulikumalt, sest arutelu oli muutunud liiga emotsionaalseks, nii ETF kui ka EXA otsustasid siis läbirääkimisi jätkata selleks, et leida ühiseid seisukohti Äh, nagu me äh, meretranspordi sektoriaalses sotsiaaldialoogi komitees ütleme, on äh, tango tantsimiseks vaja kahte partnerit ja kuigi meie dialoog on aastate jooksul olnud üsna edukas, on mul täna väga hea meel siia teie ette tulla koos oma kolleegiga EXA-s, koos kolleegi Piia Vossiga, rääkida teile sellest kompromisskokkuleppest Äh, mis siis äh, kaks sektori osapoolt on saavutanud siis merel töötava personali välistamise osas. Äh, see kokkulepe oli meeldiv üllatus. tegemist ei olnud kindla lahendusega, mitte, me teadsime juba algusest peale, et selle kokkuleppe saavutamine ei ole kerge. asja muutis aga see, et ETF ja EXA Äh, olid äh, end sidunud konstruktiivse dialoogiga ja see aitas meil siis oma esialgsetest erimeelsustest üle saada. Äh, me üritasime muuta komisjoni ettepanekut praktilisemaks, kui see on seotud siis just merel töötava personali õiguste täieliku tagamisega, õigustega infole ja kon-, konsulteerimisele ja nende õigusele omada õiglasi ja ausaid töötingimusi. ja kui lubate, siis äh, minu kolleeg Piia Voss jätkab nüüd. aitäh, lugupeetud proua esinaine, lugupeetud raportöör, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. nagu Maak just ütles, on minu nimi Piia Voss ja mina juhin siis äh, reederite rühma, kui me sotsiaalset dialoogi peame. Äh, kõigepealt äh, ma tahaksin teid tänada EXA nimel, siis Euroopa Ühenduse Reederite Assotsiatsiooni nimel selleks, seetõttu, et te olete meid kui sotsiaalpartnereid kutsunud tutvustada, tutvustama oma kokkulepet siis nende viie direktiivi osas EXA eh, esindab siis Euroopa Ühenduste Riiklike Reederite Assotsiatsiooni ja ka Norra Reederite Assotsiatsiooni ehm, liikmesriikide assotsiatsioonid kasutavad kõiksugu laevaliike ning eh, teostavad siis merevedesid üle maailma. Euroopa reederid on tõesti väga aktiivsed nii tavalistes kaubavedudes eh, kui ka üldse me meresektoris, me äh, meil on tõesti mitmeid väga äh, kõrgelt tehnoloogiaga varustatud laevu, äh, niisiis Euroopa reederid tegutsevad aktiivselt nii kaubavedudes kui ka reisijate vedudes ja ka konteinervedudes ja muud liiki vedudes ning Euroopa reederid ei tegutse aktiivselt mitte üksnes äh, Euroopa sadamate vahel toimuvates kaubavedudes, äh, vaid ka kabotaaživedudes, äh, mis puudutavad äh, sadamaid siis liikmesriikide naabruses asuvates riikides, aga samuti süvamere ja üle Atlandi ookeani toimuvates kaubavedudes ning tihtipeale unustatakse ära, et me tegutseme ka näiteks Äh, mandritevahelistes vedudes, kus üheks sellest mandritest ei ole Euroopa. Äh, äh, Oxfordi hiljuti avaldatud majandusuuring näitas, et Euroopa reederid kontrollivad siis nelikümmend, neljakümmend protsenti maailma laevastikust ning annavad tööd ligemale kahe koma kolmele miljonile inimesele Euroopa äh, laevanduse äh, panus SKT, Euroopa Liidu SKT-sse on umbes sada nelikümmend viis miljardit eurot äh, selline majanduslik reaalsus, ähm, seda tuleb silmas pidada, kui me arutame Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu, millega tühistatakse olemasolevad sotsiaalsed erandid merel töötavale personalile. Eh, samuti on oluline, et me oleksime teadlikud sellest, et eh, tegemist ei ole lihtsalt eh, väikese administratiivse muudatusega, millega muudetakse viite asjakohast direktiivi, nii see asi ei ole tegemist on väga keerulise asjaga nii juriidilisest vaatevinklist ning arvestades ka võimalikke negatiivseid mõjusid Euroopa laevandusele ning Euroopa merel töötavale personalile. teisisõnu, need arutelud EXA ja ETF-i vahel on äh, kõnelused, mis polnud sugugi kerged, vastupidi, äh, meil kulus aega selleks, et mõista, Äh, kuivõrd keeruline see teema on äh, ja äh, meil oleks aega ka selleks, et mõlema poole huvidest ja muredest aru saada. aga pärast pingelisi ja keerulisi arutelusid jõudsid EXA ja ETF millenegi, mida paljud pidasid mõeldamatuks, nimelt meil õnnestus saavutada kokkulepe konkreetsete ettepanekutega, kuidas muuta esialgset komisjoni ettepanekut meie ühine ettepanek äh, on minu arvates äh, õiglane, aga ka üsna äh, delikaatne tasakaal mõlema organisatsiooni huvide ja murede vahel ning seda on siis toetanud meie mõlema organisatsiooni liikmed. lugupeetud proua esinaine, lugupeetud parlamendiliikmed, Eh, selle teema keerukus eh, on midagi, mida kõik osapooled on nüüd lõpuks tunnistanud, eh, eriti EXA, ETF ja nende liikmed, aga mulle tundub, et seda on teinud ka Euroopa Komisjon ning hiljuti ka ministrite nõukogu. niisiis, me loodame, et ka teie saate aru, et see teema on keeruline, kui te seda teemat hakkate lahkama ning et te arvestate sellega, et sotsiaalpartnerid on leidnud äh, õiglase ja tasakaalus kokkuleppe äh, kompromissi või nagu minu kolleeg Mark ütles, äh, me oleme leidnud viisi, kuidas tangot tantsida, aitäh. aitäh. ja nüüd annan sõna variraportööridele. mõned istuvad siin üleval, kõigepealt Agnes Jongeerius Eh, aitäh, proua esimees. aitäh kõigile, kes täna on siia tulnud selleks, et eh, oma seisukohti selgitada. suur tänu saavutatud kokkuleppe eest, see on väga hea. tegemist ei olnud mingi lihtsa jalutuskäiguga, nagu seda inglise keeles öeldakse ja tõesti siin arvestatakse ka sellega, et tõesti, teil tuli palehigis töötada selleks, et sellele kokkuleppele jõuda. ja tõesti, Euroopa Parlamendis eelmisel ametiperioodil ei õnnestunud sellele kokkuleppele jõuda, nüüdkord jõuti ja tõesti selle puhul palju õnne teile. mul on kaks küsimust sotsiaalpartneritele ja üks lühike küsimus ka komisjonile esimene küsimus. võib-olla on see teie jaoks juba selline teatud asi, aga ma küsin ikkagi. kokkulepe on olemas ja tuleb arvestada sellega, et sektoripõhised äh, sotsiaalpartnerid teavad äh, tööd kõige paremini, mida tehakse merel ja ma leian, et Euroopa Parlament peab neid toetama ning nüüd minu küsimus ongi, et kas te eeldate, et need, kes seda, et see, et parlament selle kokkuleppe üle võtab, on ka parim lahendus. ja teiseks, teksti sisu. on täiesti selge, mis siin on kirja pandud. ma saan aru, et on, et viimasel hetkel oli veel arutelusid just kollektiivse vallandamise üle. äkki te oskaksite seda kommenteerida? ja veel üks uudishimust tulenev küsimus. miks te otsustasite kollektiivsete vallandamiste puhul kokku leppida ainult selles, millal Euroopa Liidu siseselt pädevad asutused äh, sekkuvad, et miks te piirdusite ainult Euroopa Liiduga siis? ja komisjonil on mul järgmine küsimus. proua Foss rääkis sellest, et komisjon ja nõukogu olid väga rahul selle kokkuleppega. kas komisjon võiks seda kinnitada, et komisjon ja nõukogu on ühel meelel ja et see on parim võimalus selles küsimuses edasi minna? ehk siis, et võtame lihtsalt selle sektoripõhise kokkuleppe lihtsalt üle. aitäh! Thank you uh,, Ulla. aitäh ja nüüd Ulla Tornas Øh, aitäh! ka äh, mina tahaksin äh, tänada äh, sotsiaalpartnereid kõigi jõupingutuste eest, mis on tehtud. mina olen pärit Taanist ja ja kui partnerid lepivad kokku, kokku, siis ma arvan, et täidesaatva võimu ja poliitikute ülesanne on, on äh, aktsepteerida neid kokkuleppeid, milleni on jõutud ja minu küsimus äh, on rohkem suunatud komisjonile, sellepärast et ma arvan, et oleks väga huvitav teada, Äh, mida komisjon sellest kokkuleppest arvab, millele sotsiaalpartnerid on jõudnud, kas see kokkulepe on äh, äh, komisjoni ootustele vastav või läheb kaugemale sellest, mida komisjon eeldas? kas tuli ju näha palju vaeva seda kokkulepet saavutada? Äh, nii et, et tegemist on äh, küsimusega pigem komisjonile, aga äh, kogu selle töö põhjal jah, tundub mulle väga huvitav olevat teada, mida komisjon asjast arvab. Thank you uh,, Aane Kirik. aitäh, härra Kirik ei ole kohal, proua McIntyre, palun. aitäh. jah, härra Kirik täna siia tulla ei saanud. ta palus, et ma ütleksin tema nimel paar asja. ma tahaksin tänada tema nimel eelkõnelejaid ja tahaksin tänada eh, ka meie raportööri proua Morin Chartier teeb meie komisjonis alati väga head tööd ja ma arvan, et ka see raport ei ole erand eh, laevandussektor on globaalse iseloomuga ja tihtipeale on raske ka otsustada, milline, millise riigi jurisdiktsioon kehtib konkreetse merel töötava personali kohta on tööseaduste vastuvõtmise Euroopa tasandil muutunud väga keerulised. ECR fraktsioon tervitab komisjoni otsust töötajate lähetamise direktiiv välja jätta äh, oli selge, et selle direktiivi kaasamisest oleks merel töötavale personalile olnud väga vähe kasu ja see oleks nõudnud suuri muudatusi selles direktiivis ja täpselt ka selle lähetamise mõiste ümbervaatamist me oleme nõus ka sellega, et Euroopa praegune stsenaarium, kus on palju erandeid, ei ole vastuvõetav ja seetõttu me oleme eh, ettevaatlikult nõus sellega, et meretöötaja personalile erandi tegemine lõpeb. Eh, aga me ei taha ka seda, et eh, laevandusettevõtted loobuvad Euroopa lipu all sõitmisest ja seetõttu Äh, võiks kogu see hüve, mis sellest uuest direktiivist sünnib, kaduma minna äh, sotsiaalpartnerite poolsed tõendid viitavad ka sellele, et kui siin direktiivis tunnistatakse meresektori erilist töökeskkonda, siis oleks äh, nendest eranditest võimalik vabaneda suhteliselt väikeste kuludega reederitele ja see ei mõjutaks laeval toimuvat tööd Äh, liikmesriike on kutsutud üles äh, seda ettepanekut äh, toetama ja me kuulsime, et siin toetatakse ka muudatusettepanekuid. komisjoni enda mõjuhinnang ei viita nendele konkreetsetele kuludele, mis on seotud informatsiooni ja konsulteerimise direktiiviga. sellist süsteemi praegu merel töötava personali jaoks ei eksisteeri aga komisjoni hinnangute kohaselt äh, oleks äh, võimalik siis side satelliittele, telefoni äh, kaudu kuussada kolmkümmend viis eurot siis ühe meeskonna liikme kohta. nii et, et ma tahaksin saada mõningaid hinnanguid nende kaasnevate kulude kohta ja üldiselt ollakse ka seisukohal, et ähm, ainult Euroopa Liidu tasandil äh, vastu võetud seadused tagavad ühtluse äh, merel töötava personali osas, aga siiski me jääme ettevaatlikule seisukohale ja me ei taha, et nende läbirääkimiste tulemusena luuakse täiendav koormus, mis toob kaasa üsna vähe väärtust, aitäh. Äh, Patrick Liarik pole ka siin siis Jean Lambert ei ole ka siin. siis saab sõna proua Jutu Daniela, kes esindab ETT fraktsiooni. aitäh. kallid kolleegid, mina Äh, võtan sõna meie variraportööri proua Begini nimel, äh, aga täna, täna ta kahjuks ise siin olla ei saa. jah, äh, merel töötava personali sotsiaalne kaitse on palju väiksem kui teistel ja see tähendab ebavõrdsust, millega me täna leppida ei saa. sotsiaalse kaitse puudumine äh, tähendab seda, et merel eh, töötavate inimeste töökohad on noortele vähem atraktiivsed. Eh, see direktiivi eelnõu Äh, on äh, viinud ka kokkuleppele sotsiaalpartnerite vahel ja see on, selle üle on meil väga hea meel ja ma arvan, et see direktiiv on esimene samm aitamaks sektorit, mis meie, mis seda sektorit aitab ja ma tahaksin tõesti tänada raportööri ja teisi kolleege ja loota, et see asi läheb läbi kiiresti ja me saavutame hea tulemuse ja oleme avatud sotsiaalpartnerite ettepanekutele, aitäh! aitäh! Äh, nüüd saab sõna proua Niriada, kes esindab kalanduskomisjone. aitäh! Äh, ma arvan, et äh, me kõik oleme ühel meelel selles osas, et merel töötava personali olukord on keeruline ja see ma tervitan komisjoni ettepanekut, me peame tagama sellele sektorile toetuse ja vähendama halduskoormust, kui me tahame saavutada niinimetatud sinist majanduskasvu ja me peame tegutsema ka töötajate lähetamise direktiivi osas, et vältida sotsiaalset dumpingut ja kutsun komisjoni ka jälgima sotsiaalset dumpingut selles sektoris Äh, mul on väga hea meel, et siin on ka läbivaatamisklausel sees, aga mõned asjad valmistavad mulle muret. kollektiivsete koondamiste direktiiv ei peaks arvestama ainult lipuriigi pädevate asutustega Eh, vaid peaks arvestama ka nende riikide pädevate asutustega, kust töötajad on värvatud ja jällegi võimalus eranditeks, eh, kui ainult üks laev on koondamistega hõlmatud, seda, siin oleks vaja ka täpsemalt määratlust, sellepärast et me teame, et laevade suurus ja nende meeskonna suurus varieerub väga suuresti. nii eh, ma arvan, et suurel laevatöötajaid tuleks kohelda hoopis teistmoodi kui väikesel laeval töötajaid ja loomulikult tuleb arvestada ka kala, äh, kaluritega, sellepärast et kalurid vajavad kogu oma karjääri jooksul turvalisust, et inimesed selles valdkonnas üldse töötaksid, et nende töökohad oleksid kindlamad. Äh, kõik inimesed selles sektoris äh, peavad teadma, et nad suuda-, et see sektor säilib ning ähm, ma arvan, et Äh, me peaksime tegutsema kooskõlas äh, uute töökohtade ja uute oskuste tegevuskavadega. Äh, me peaksime tooma uut elujõudu maapiirkondadesse ja arendama siis merendussektorit. jah, loomulikult meil on vaja tehnoloogilisi uuendusi ja tuleb arvestada ka nendega kaasnevate kuludega ning kalanduskomisjoni liikmena ma loodan, et me suudame tõesti eh, vastu võtta soovitused, eh, me suurendame rahastamist näiteks laevade kaasajastamiseks, selleks et eh, laevad saaksid, neid laevu saaks ka edasi kasutada ja ma loodan, et komisjon loob fondi abi osutamiseks selles valdkonnas ja aitaks, see fond võiks aidata ka noori kalureid mul on ka üks küsimus. Te kõnelesite siin komisjoni mõjuhinnangut ja seda, et läbi viiakse ka kaks äh, uuringut äh, ning mina tahaksin teada, äh, kui kaua läheb veel aega, enne kui see kõik ellu rakendatakse, aitäh. aitäh. Thank you uh,, I'll give. aitäh ja nüüd saab sõna komisjon, siin olid mõned küsimused komisjonile ja ka kommentaarid teie poolt on teretulnud, palun. aitäh, proua juhataja see ettepanek, mis meil laual on, on komisjoni ettepanek. ja see, mida te täna arutate, see ei tule ei kusagilt, vaid seda on juba aastaid ette valmistatud ja ma tahaksin lühidalt meenutada teile, mis varem toimunud on. nagu kõik ettepanekud artikli eh, sada kuuskümmend kolm raames ehk sotsiaalküsimuste raames on komisjon, tuleb komisjon välja ettepanekutega pärast seda, kui on läbi viidud eh, eh, konsultatsioonid artikli sada viiskümmend neli alusel tööturu osapooltega ning toona kiitsid äh, kalandussektori osapooled äh, heaks äh, komisjoni ettepaneku, et lõpetada erandid nende direktiivide osas ja tõepoolest kaubalaevastiku osas toona tööd, seal oli positiivne lähenemine tööta-, tööandjate poolt ja ei soovitud äh, läbi viia läbirääkimisi äh, ja dialoogi sotsia-, mm, tööturu osapooltega, nagu komisjon äh, soovis. ja sellepärast me jätkasime oma mõjuhinnanguga tegelemist ja me jätkasime dialoogi sotsiaalpartneritega ja eelkõige tööstuse esindajatega selleks, et arutada, milline on äh, merendussektori eripära ja me tunnustame seda, et tegemist on erilise sektoriga ja sellepärast oma ettepanekutes me üritasime leida sellist lähenemist, mis võimaldas kergendada koormat ja finantsmõju, mis kaasneks nende muutustega, aga samas omada ambitsioonikat lähenemist selleks, et töötajate õigused äh, maismaal ja töötajate õigused merel muutuks sarnasemaks. vahepeal alates kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrist on arutelud äh, liikmesriikidega nõukogus äh, näidanud, et mõningad liikmesriigid, kellel on eriti suur kaubalaevast kaubalaevastik, et neil oli spetsiifilisi muresid ja selles kontekstis äh, tulid äh, sotsiaalpartnerid kokku, kui nad nägid, et mõningate komisjoni ettepaneku sätete osas ei olnud äh, arutelude käigus nõukogus eriti edasi jõutud. meie omalt poolt, ma ei tea, kas ma saan öelda, et komisjonile meeldib tangot tantsida, pigem meeldib meile kadrill või farandoll isegi, sellepärast et tuleb arvesse võtta seda, et osalejaid on nii palju ja tegemist on ka kaasotsustamismenetlusega, aga meie omalt poolt äh, võtsime need arutelud väga positiivselt vastu, mida sotsiaalpartnerid pidasid äh, ja need võimaldasid äh, neil oma tasandil tulla välja lahendustega ja need andsid äh, väga positiivse panuse arutelude jätkumisse nõukogus. meie hinnang on, et üldiselt äh, ühine, sotsiaalpartnerite ühine seisukoht äh, omab samasuguseid üldiseid eesmärke nagu komisjoni ettepanekul, aga sotsiaalpartnerid on leidnud tasakaalu, mis on veidi erinev meie ettepanekutest mõningate sätete osas. nii et äh, vaja on äh, vaadata seda tervikuna ja vaadata, vaja äh, seda tas-, vaadata seda tasakaalu, aga üldised eesmärgid on äh, mõlemal samad ja mis puudutab mõningaid sotsiaalpartnerite seisukohti, siis nende ühine seisukoht läheb veidi kaugemale mõningates küsimustes, aga teistes jääb meie omast ähm, allapoole, nii et tuleb tõesti vaadata asja tervikuna, nii et nõukogu aruteludes äh, sotsiaalpartnerite tööd äh, peeti väga kasulikuks ja positiivseks paljude liikmesriikide arvamus oli selline, aga meie ettepanek on äh, loomulikult alles, tegemist on kaasotsustamismenetlusega ja me oleme loomulikult valmis jätkama tööd, aitama parlamenti ja nõukogu järgnevate nädalate jooksul, et suudetaks kokku leppida selle ettepaneku osas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses. ja nüüd äh, sooviks vastata mõningatele äh, täpsematele küsimustele ma tahaks öelda proua McIntyre küsimusele vastutaks, vastuseks, et meie mõjuhinnangus äh, selles osas, mis puudutas äh, komisjoni poolt äh, ette nähtud muudatust kulu, siis mõjuhinnangu leheküljel kolmkümmend üheksa on hinnang ka kulude kohta, mis kaasneb teavitamise ja konsulteerimisega seal on teatavad kulud ja te saate selle hinnanguga tutvuda meie mõjuhinnangus. ja ma sooviks vastata ka raportööri märkustele. Mm, äh, aga ma teeksin seda ülehomme kalanduskomisjonis. Thank you um.... aitäh, Mark Dickinson. Teil on paar minutit selleks, et kokku võtta arutelu aitäh, proua esimees. tahtsin lihtsalt tagasi tulla selle täiesti ilmselge küsimuse juurde, mille küsis variraportöör. sest ta küsis, kas sotsiaalpartnerid soovisid äh, toetust. jah, me soovime Euroopa Parlamendi toetust, meil on seda suisa vaja. ma loodan, või no on selge, et kompromissettepanek ei ole siduv, meil ei õnnestunud sotsiaalset partnerluslepingut sõlmida, aga kui ma võin olla nii julge, siis ma teeksin ettepaneku, et niimoodi tuleks seda lepingut vaadata. me peaksime seda vaatama kui positiivset lõpptulemust, millega tuuakse välja, kui tähtis on aktiivne, konstruktiivne sotsiaalne dialoog ja me teame, et Euroopa Komisjon tõesti panustab ka sellele, et äh, sotsiaalne dialoog toimib ja nii meie organisatsioon kui ka kolleegiorganisatsioon kindlasti Äh, toetame seda ka. kompromiss ei ole perfektne, aga see toimib hästi ja see aitab meil saavutada eesmärki, et me need erandid tõhusalt eemaldame, et kõiki koheldakse võrdselt töötajatega, kes töötavad maismaal. me oleme nüüd jõudnud tõesti poolele teele selleks, et leida lahendus väga tundlikus küsimuses nagu sõber Piia seda selgitas, tegemist on väga raske tasakaalu saavutamisega organisatsioonide vahel, mis esindavad nüüd parimat võimalikku kompromissi, nii et äh, mina tõesti kutsuks kõiki üles andma oma toetust äh, selleks, äh, sellele mille puhul meie usume, et tegemist on suurepärase tulemusega ähm, Euroopa laevaomanikele kui ka laevadel töötavatele inimestele, aitäh! aitäh, proua Voss, palun! aitäh! alustuseks ütlen, et olen nõus Mark Dickinsoniga selles osas, mida ta just ütles meie kokkuleppe iseloomu kohta ja isegi kui õiguslikus valguses seda ei saa vaadata kui siduvat sotsiaalset partnerlust, meie sotsiaalpartnerid vaatame seda kui siduvat lepet ja see on väga tähtis. vastaksin küsimusele, mille tõstatas variraportöör ja see puudutas kollektiivseid äh, vallandamisi. ma arvan, et tasub mõelda ka selle peale, et vastupidiselt komisjoni esialgsele ettepanekule äh, EXA ja ETF leppisid kokku, et nad rakendavad äh, kollektiivsete koondamiste direktiivi ka laevatööstuses. kui laevaettevõte otsustab, et äh, viiakse läbi kollektiivne äh, vallandamine, siis seda tehakse vastavalt direktiivile, kaasa arvatud nii-öelda mahajahtumisperiood ja see periood peab olema vähemalt kolmkümmend päeva, enne kui koondamiskava hakatakse rakendama. ja selle aja jooksul on kõigil võimalik uuesti külm pea tagasi saada ja pidada läbirääkimisi siis ka ametiühingutega kollektiivse vallandamiste üle kollektiivsete vallandamiste puhul äh, lipuriigi pädev asutus peab sellest otsusest teada saama. ja see on vastavuses direktiiviga ja see tähendab, see on tähtis ka meretranspordi jaoks õiguslikel põhjustel ja ka selle põhimõttega, et lipuriigi põhimõttest peetakse kinni paljudes liikmesriikides, aitäh! Thank you, madam Morin Chartier. Have... proua Murashantje, teie saate siis viimasena veel sõna kommentaarideks. aitäh. esmalt sooviksin tänada meie partnereid, kes äh, tulid äh, siia kuulamisele ma arvan, et äh, neil on õnnestunud kõigile meie kolleegidele äh, selgeks teha, kui oluline on see sektor äh, Euroopa majanduse jaoks ja kui oluline, olulised on need direktiivid, mida tuleb edasi arendada selleks, et lõpetada ära see probleem, et merendussektor on välja jäetud ja teiseks, ja see on mulle eriti südamelähedane, teiseks tahaksin rääkida, kui oluline on see eelnev kokkulepe, mille nad omavahel on sõlminud, ähm, oma, viies läbi sellise olulise kooskõlastamine, kooskõlastamise, mis oli kindlasti väga oluline, aga kindlasti oli tegemist ka sellega, et te saite probleemist teadlikumaks pärast seda, kui meie esimene katse seda direktiivi äh, Ähm, äh, edukalt lõpule viia märtsis-aprillis äh, läbi kukkus ja ma arvan, et see läbikukkumine oli hea, sellepärast et see pani meid kõiki innukamalt tegutsema, äh, nii teid kui meid parlamendis, et meil õnnestuks seekord see töö edukalt lõpule viia. lõppkokkuvõttes ei ole meil seekord õigust ebaõnnestuda ja sellepärast koos erinevate variraportööridega teen ma väga olulist tööd, et me mm, oma seisukohti koordineeriks. ja kolmas asi, millest tahaks rääkida ja paljud teist äh, rõhutasid seda, et väga oluline on äh, sotsiaalne dialoog. ma olen teiega täiesti nõus ma olen teiega nõus sel määral, et ma äh, kõigile erinevate fraktsioonide variraportööridele tegin ettepaneku, et me võiksime interrühmas, äh, ametiühingute interrühmas, mis meil on Euroopa Parlamendi ja Euroopa ametiühingute osalusel, et me võiksime seda teemat arutada ka selles äh, Ähm, rühmas, et me saaksime tagada selle, et äh, võimalikult äh, paljud saaksid hääletusel äh, toetada seda, et tegemist oleks tõesti võimalikult laia konsensusega ja mulle tundub, et see on täiesti hädavajalik lähenemine. Te ütlesite, et küsimus on keerukas. Te olete teinud ära väga suure töö, mida ma väga respekteerin, aga ma kutsun kõiki äh, variraportööre üles, et kuna tegemist on erinevate direktiividega, mida see küsimus puudutab, tegemist on siiski viie erineva direktiiviga, peab parlament tõesti toi-, tegutsema tõelise kaasseadusandjana. sest te ütlesite väga hästi, et kui tegemist on äh, direktiivide kohandamisega, siis tegemist on sellise väga tähtsa juristide ja lingvistide tööga, väga täpse tööga, väga täpse õigusloomelise tööga. ja tegemist äh, ei ole tööga, mida võiks äh, millele võiks kergelt laheneda, aga pärast seda tööd, mida te olete teinud juba ära, pärast seda tööd, mida on teinud ära osapooled, peame meie Euroopa Parlamendis ära tegema selle tõelise õigusloomelise töö, aga ma tean, et ma võin arvestada ähm, kõigi poolte osalise, osalemisega. ma soovin, et me selles õigusloomelises töös saaksime omavahel kokku leppida äh, ja et me saaksime arvesse võtta ka põhiõiguste hartat, mille me oleme ju vastu võtnud, ei ole ju mingit põhjust, et ühelt poolt meie õigusloojana võtaks vastu põhiõiguste harta ja siis mm, oleksime rahul, kui mingid äh, isikute kategoor-, kategooriad äh, on sellest välja jäetud. ja kui lubate, siis äh, räägiks veel natuke. me soovime, et uued tehnoloogiad, mis äh, tänapäeval laevadel on, mis äh, kahjuks meie kalanduskomisjoni kolleeg läks ära, aga ma loodan, et äh, talle edastatakse see info, et tulevikus võivad sellised tehnoloogilised vahendid olla ka kalalaevadel ja et selline personaliga konsulteerimine on võimalik nii et ähm, meil võiks olla erinevaid äh, meetodeid töötajatega konsulteerimiseks. nii et väga lühidalt tahaksin rääkida üldiselt, et mis, äh, millised, milline on ajakava, mille me oleme paika pannud täna koos selle konsulteerimisega. alustame täna meie ühist tööd, aga me oleme äh, juba äh, fraktsioonide esindajatega kohtunud. me valmistame ette esimese äh, eelnõu, mis läheb äh, kaheksateistkümnendal detsembril tõlkimisse ja me arutame seda eelnõu oma kahekümne esimesel või kahekümne teisel jaanuaril toimuval kohtumisel ja muudatuste ehita-, esitamise tähtaeg oleks kahekümne üheksandal jaanuaril ja nende muudatusettepanekute läbivaatamine võiks toimuda kahekümne kuuenda veebruari kohtumisel. ja variraportööridega kompromisside väljatöötamine võiks toimuda küm-, eh, nädalatel kümme, üksteist või kaksteist eh, selleks, et eh, tööhõivekomisjon saaks korraliku hääletustulemuse vastu võtta, ei tohi alahinnata komisjonis toimuvat hääletust ja ei tohi alahinnata seda sellepärast, et sellest, kui laia häälteenamuse saame me Äh, siin komisjonis, sellest sõltub ka meie mm, võimalikult lai hääletustulemus äh, komisjonis. aitäh äh, kõigile, kes minuga selles küsimuses koostööd teevad, aitäh! Of... aitäh! ja meil kahekümne neljandal märtsil on siis eesmärgiks see ka vastu võtta suur tänu teile sõnavõttude eest, me teeme kolmeminutilise pausi, enne kui hakkame rääkima Eurase võrgustikust. okei okay,, we start with the... Uh, jätkame. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab Eurose võrgustikku. ja räägime siis töövõtjate juurdepääsust tööturule igal kõnelejal on kuus minutit oma ettekande tegemiseks ja me alustame härra Robert Plummeriga Eurobusinessist. palun, teil on sõna. Uh, aitäh, tere pärastlõunat, suur tänu võimaluse eest teile Business Europe'i nimel kommentaare anda kõigepealt on väga tähtis öelda, et me toetame neid meetmeid, millega on võimalik Euroopa Liidu liikmesriikide vahel mobiilsust suurendada ja EURES mängib meie arvates siin väga tähtsat rolli ja see on seotud ka selle määruse eesmärgiga ehk et me tõesti tööjõu nõudluse ja pakkumise paremini kooskõlla viiksime samal ajal on tähtis ka välja tuua, et meie arvates on väga tähtis, et liikmesriigid jääva, vabandust, töövõtjad jääksid äh, paindlikuks äh, ja et Eurose portaali ka need töökohad üles pandaks ja see on ka ettepaneku, Eurose ettepaneku uues kohaldusalas äh, kus räägitakse ka eratöövahendajaid ja ka piiriülesed praktikad meie toetame põhimõtteliselt sellist lähenemist, aga on ka teatud erilisemaid küsimusi sellega seotud, mida tahaksin mainida. nagu öeldud, me toetame seda põhimõtet, mis puudutab praktikaid, me leiame, et praktikate kaudu on võimalik nende inimeste töö leidmise võimalusi suurendada ja see toob eeliseid ka tööandjatele sellega on seotud äh, ka üks põhimõtteline küsimus, nimelt see, kuidas äh, praktikakohti ja praktikante määruses defineeritakse. seal öeldakse, et praktikandid saavad, äh, sõlmivad töösuhted ja neid vaadatakse kui töötajaid põhimõtte pärast on meie jaoks väga tähtis öelda seda, et äh, meie ei tee siin vahet äh, nendel äh, praktikantidel, kes lihtsalt koolituse raames praktikal on või lihtsalt eraldi lähevad ettevõttesse praktikale, meie ei vaata neid kui töötajaid. artiklis kaks on see kirjas, kus pannakse paika definitsioonid ja määruses peaks olema ka piisavalt äh, äh, praktikantide erinevaid määratlusvõimalusi. määrus tundub praegusel hetkel keskenduvat äh, avatud turul pakutavatele praktikatele, aga me peaksime võib-olla rohkem mõtlema ka piiriülestele praktikatele kui osale äh, koolitusprotsessist äh, ja võib-olla need praktikad, mis puudutavad äh, kutseõpet, äh, tuleks välja võtta. ja veel üks mõte, me sooviksime rohkem koostööd Erasmuse programmi ja Eurese võrgustiku vahel. Erasmuse puhul me näeme, et pakutakse võimalusi välismaale ülikooli minna ja me leiame, et võiks teha tihedamat koostööd Erasmuse programmi ja Eurese võrgustiku vahel selleks, et piiriülest liikuvust suurendada, vastavalt muidugi nõudlusele ja pakkumisele siis ülikooli tasandil ja tudengite tasandil. see muidugi aitab ka siis hiljem tudengitel paremini töökohta leida. samamoodi väljaõppekohad siin jällegi seesama, mida ütlesin juba Erasmuse programmi kohta, jääb kehtima ja ma arvan, et väljaõppekohtade puhul tuleb arvetada ka äh, erinevaid äh, nõudeid erinevates liikmesriikides Need võivad olla erinevad äh, nii riiklikul tasandil kui ka piirkondlikul tasandil teatud liikmesriikides, nii et äh, tuleb mõelda selle peale, kas tegemist on äh, kas koolil või kutseõppel või siis mõlema ühendamisel põhineval süsteemil ja siin tuleks ka tõesti määruses tõesti jätta ka ruumi sellega arvestamiseks. ja veel üks tehniline küsimus, kuidas informatsiooni jagatakse välja õppekohtade eh, kohta ja nende erinevate süsteemide eripärade kohta, nagu näiteks see kutse ja üldhariduse ühendamise süsteem, kus tuleb tõesti erinevat informatsiooni anda ka lepingusuhte, lepingutingimuste kohta, eh, siis see, kui palju antakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ja ka palga kohta. ning lõpetuseks Euroopa sotsiaalpartnerite roll. määruses on ette nähtud äh, Euroopa sotsiaalpartneritele anda oma arvamus äh, riiklikele äh, koolitusprogrammidele, meie leiame, et seda tuleks teha siiski siseriiklikul tasandil, me ei usu, et Euroopa sotsiaalpartnerid peaksid riiklikke programme kommenteerima, aitäh. Uh, thank you. I'll give the floor to uh, madam. aitäh. proua Denastelka. Thanks a lot, Chair, and thanks a lot for. aitäh. aitäh ähm, selle kutse eest osaleda siin arvamuste vahetamises äh, selle eurose määruse osas. nagu te teate, äh, Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon on väga aktiivselt olnud kaasatud äh, EURES on võrgustiku algusest peale, alates üheksakümne neljandast aastast, kui EURES ametlikult äh, käivitati, sest äh, meie loomulikult äh, kaitseme liikuvust, aga aus, õiglast liikuvust ja isegi kui liikuvus on olulisel kohal Euroopa tegevuskavas, siis ei ole see siiski iseenesest lahenduseks töötuse probleemile, sellepärast et kui ei toimu samal ajal töökohtade loomist, siis on see ainult, siis jääb see pelgalt illusiooniks, et niimoodi saaks probleeme lahendada. nii et EURES võrgustik Ähm, äh, selles osalevad siis avalik, äh, riikide tööturuametid ja ja oluline on ka see, et meil oleksid kvaliteetsed töökohad. ja tulles tagasi selle juurde, millest rääkis Robert Plummer, ähm, praktikantide liikuvus, me loomulikult kaitseme ja toetame seda, aga me soovime õiglast liikuvust ja ma ei hakka siin detailidesse laskuma, aga te teate, mida ma selle all mõtlen nüüd praegu väga palju räägitakse liikuvusest, see on olulisel kohal Euroopa tegevuskavades ja e, uus volinik on ka mobiilsuse ja oskuste volinik, nii et on tõesti palju tahet edasi liikuda. aga teisalt on meil see rakendusakt, mis ähm, tagab, et tuleb, mis, mis näeb ette, et tuleb tagada töötajatele olemasolevad õigused ja meie jaoks on tegemist väga olulise direktiiviga ja oluline on rakendamine. ma tahaksin rõhutada, et äh, tuleb samal ajal ka tugevdada Eurose võrgustikku selle direktiivi raames, aga tuleb äh, tugevdada ja tunnustada sotsiaalpartneritele võtmerolli, äh, anda neile mm-hmm, teavet, äh, tagada see, et et võetakse arvesse mobiilsete töötajate arv, õigusi liikmesriigid peavad äh, looma ju äh, büroosid selleks, et tagada liikuvust, ähm, aga olemasolevatel struktuuridel ja organitel on ka oma roll, ei ole ju mingit mõtet uusi ähm, organisatsioone ja büroosid luua, meil on olemas oma äh, bürood lisaks EURES büroodele ja tulles nüüd tagasi määruse ettepaneku juurde, siis äh, meie toetame Eurose võrgustiku rolli ja, ja seni ei ole Eurose võrgustik olnud piisavalt äh, nähtav, ei ole teada, mida nad on juba teinud millist tööd nad teevad äh, vabade töökohtade, äh, äh, vabadele töökohtadele töötajate leidmiseks. ja meie kahtlused ja küsimused seonduvad eratööturu teenuste kaasamisega isegi kui on olemas teatav äh, süsteem, mis võimaldab osalemist kontrollida, siis äh, täna ei ole väga äh, selge, mida see tähendab, nii et väga oluline on tagada, et oleks olemas raamistik, mis võimaldaks jälgida ja kontrollida osalemist. selles raamistikus on väga oluline sotsiaalpartnerite osalemine ja see, et nad oleks täielikult kaasatud mitte ainult Euroopa Liidu ja piirkondlikul tasandil, sest äh, et nad oleks kaasatud ka näiteks äh, piirkond, piirkondlike äh, ametiühingute, ametiühingu konföderatsioonide kaudu me oleme oma komisjonile saadetud kirjas öeldud, et ka riigi tasandil tuleb sotsiaalpartnerite olulist rolli tunnustada ja et nad peaksid osalema ka riiklikes konsultatsioonides. meil on, me tegeleme ka seirega, me tegeleme Eurose koordinatsioonirühmas äh, äh, seirega. see näitab, et me loomulikult osaleme, aga mitte piisavalt heal tasandil ja kolleegid ütlevad, tegemist ei ole korraliku kaasamisega. nii et see tuleb määruses selgelt äh, välja tuua. ja oluline on ka Eurose piiriülene partnerlus, meie jaoks on see ülimalt olulise tähtsusega kogu, kus äh, lisaks piirkondlikele tööturuteenustele osalevad mm, ametiühingud, esindajad, kus äh, vahetatakse infot vabade töökohtade kohta. mõningates riikides on selline tegevus ametiühingute jaoks isegi äh, illegaalne, aga me tagame niimoodi äh, sotsiaalpartnerite osalemise ja teabe milles saaksid osaleda siis kaheksakümmend eurose nõustajat ja tööandjate nõustajat, aga seda määruse ettepanekus ei ole üldse ära toodud ja me ei saa nõustuda sellega, et lihtsalt viidatakse piiriülesele koostööle komisjoni hiljutine uuring rõhutas, et üks miljon ükssada tuhat inimest käib tööl äh, piiriüleselt ja lisaks sellele on ka veel perekonnaliikmed. nii et äh, see ei puuduta ainult äh, töötajaid, vaid see on oluline ka nende perekondadele ja seda kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis ja meil on ka uusi tõkkeid, te teate seda paremini kui mina, et neid tõkkeid luuakse sotsiaalkindlustuse raames ja tööõiguse raames ja maksustamise raames. nii et isegi, kui on olemas kahepoolsed lepingud maksustamise kohta, siiski üritatakse tekitada uusi tõkkeid liikuvusele. Need on siis äh, Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni ja meie äh, osale, osalevate organisatsioonide märkused, äh, mida me soovisime teile esitada ja mõningad täpsustused, aitäh! Äh, to... aitäh ja annan nüüd sõna härra Erik Arkensile, kes on Eurose mänedžer reklaami avaliku tööhõive te,, tööturu te, ameti esindaja. Um, aitäh! EURES on nüüdseks juba neli aasta olnud päevakorral ja ma arvan, et selle pä-, nelja aasta jooksul on väga paljud oma arvamust muutnud et-, tehtud ettepaneku osas. ka reklaami av avaliku sektori tööteenus on oma arvamust muutunud, me oleme oma poliitikas pööranud pilgud rahvusvahelisele liikuvusele, samal ajal ka piirkondlik ja piirideülene liikuvus mängib väga tähtsat rolli ja me arvestame informatsiooni ja juhistega. meie organisatsiooni jaoks on tähtis keskenduda just pudelikaela vabade töökohtade täitmisele, see puudutab just insenerid ja IT töökohti ja me teeme koostööd paljude partneritega meil on palju partnereid, me soovime ekspertidelt saada informatsiooni ja me ei tee koostööd mitte ainult sotsiaalsete partneritega, vaid ka töövahendusega tegelevate eraettevõtetega. meil on umbes kolm tuhat kolmsada eraettevõtet, mis pakuvad ka tööd, me teeme nendega koostööd selleks, et nende vabad töökohad oleksid ka meie andmepangas ja see on siis ka kõik Eurose andmepangas. kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast äh, oleme nüüd edusamme teinud. Äh, me oleme kolm tuhat äh, töö, kolme tuhat töökohta täitnud ja kui te nüüd ütlete, et seda pole palju, siis ma ütleks teile, et äh, kes teab, mis muidu oleks saanud. ja ja üks neljast töökohast täideti siis äh, eratöövahendusbüroode poolt ja praegusel hetkel äh, me oleme hakanud ka Eurose mõtet rakendama vastavalt sellele, nagu see on määruses kirjas, me räägime siin partnerlusest, äh, töö, vabade töökohtade kindlaksmääramisest ja meie organisatsioon praegusel hetkel katsetab ka siis nii-öelda avatud andmepankasid, mida saavad kasutada ka teised äh, töövahendusega tegelevad äh, ühendused meil on uue määruse osas siiski ka teatud kõhklusi. meie pooldame tööturu läbipaistvust ja ka selget pilti vabadest töökohtadest. me kardan, et meil ei ole võimalik leida mingit meedet, millega kindlalt paika panna, et milline nõudlus ja pakkumine ja siin on vaja rohkem informatsiooni selle meetme kohta. ja siis tuleb võidelda ka sotsiaalse tõrjutuse vastu, see peab jääma Eurose võrgustiku ülesandeks, sest meil on siin eelarverahad, riigieelarverahad kaasatud võrgustikku samamoodi ka sotsiaalset partnerite kaasamine on meie jaoks väga tähtis, mitte ainult sellepärast, et nad oleksid sotsiaalpartnerid, vaid ka sellepärast, et neil on väga palju kogemusi selles küsimuses. ja meil tuleb ka tööotsijaid ja tööandjaid teatud küsimustes äh, informeerida. mis puudutab praktikakohti, väljaõppekohti, meil on sellega probleeme, me oleme Belgias seda juba katsetanud, meil on Belgia nagu väike Euroopa siin ja meil on tõesti väga raske kõike seda organiseerida selleks, et meil oleks praktikakohad ja väljaõppekohad, äh, mis oleksid piiriülesed juba praegu, piirkondade piiriülesed siis, nii et ma ei tea, kuidas on võimalik seda kõike Euroopa Liidu tasandil teha meie jaoks on väga tähtis ka säilitada kontroll selle rakendamise üle ja ka töökoormuse ja finantsmõjude üle. ESCO küsimus. ma arvan, et on väga tähtis, et meil oleks süsteem, millega oleks võimalik äh, kaasata koostalitusvõime, meil tuleb tõesti hoolitseda selle eest, et ESCO läheb õiges suunas ja see on väga ohtlik, sest määruses on seda juba mainitud, tegemist on meetmega, mida ei saa praegusel hetkel kasutada, ta ei ole veel valmis. meie jaoks äh, on väga tähtis ka see, et me teeme koostööd paljude partneritega erinevatest valdkondadest ja seepärast on tähtis, et äh, jäetaks rakendamise osas ka paindlikkust ja vabu käsi, et kõike ei ülereguleeritaks. meil on vaja riiklik äh, koordineerimisametiga integreerida kõik need avaliku sektori töövahendusbürood, nii et äh, meie töövahendusbüroo oleks siis nii-öelda osa riiklikust koordineerimisametist ja vastupidi. loodan, et tõestasin, et me ei karda teha koostööd erinevate partneritega, ka kolleegidega minu paremal ja vasakul käel me oleme nõus üldiselt kompromissiga, mis on esitatud määruse ettepanekus. suureks küsimärgiks on siiski veel, mis on määruse tagajärjed, kui me seda hakkame kõike ka rakendama. Thank you, I will give the floor to aitäh ja annan nüüd sõna härra Pennalile, kes on Euroopa eratööhõive agentuuride äh, direktor. aitäh, aitäh, äh, et te olete meie organisatsiooni EUROS-i siia kuulamisele kuul-, kutsunud. EUROS on väga oluline instrument selleks, et edendada mm, mobiilsust ja seda on vaja tugevdada. ma tahaksin keskenduda parimatele avaliku, kuidas saaks teha koostööd avaliku ja erasektori töövahendusagentuuride vahel ja kuidas EURES oleks võimalikult edukas? Äh, on, äh, ei ole mingit küsimust, et vaja on EURES avada äh, eratööturu asutustele Euroopa Kohus, et ütles, et äh, Euroopas on selline riiklik mono, monopol äh, töökohtade vahendamisele mm, seadusvastane, e, et sellele peavad kohalduma Euroopa konkurentsireeglid, nii et on olemas kohustus avada EURES-a äh, eraagentuuridele. ja teine mm, põhjus on see, et Euroopa tööturud ei toimi nii hästi, kui nad peaks, meil on rohkem kui kakskümmend viis miljonit Euroopa kodanikku, kes otsivad tööd ja meil on samal ajal ka miljoneid vabu töökohti, mil me isegi täpselt ei tea, kui palju neid vabu töökohti on, see näitab, et äh, endiselt meie, meil äh, asjad ei klapi, meil ei ole piisavalt läbipaistvust, piisavalt mobiilsust, et me, seda on vaja kõike muuta selleks, et inimesed leiaksid kergemini töökohti. nii et vaja on parandada koostööd avaliku ja erasektori ähm, töövahendusagentuuride vahel, vaja on äh, teha kõik selleks, et võidelda äh, töötusega ja sellepärast Eurosiet äh, toetab väga Eurosi platvormi ja selle avamist ähm, eratöövahendusagentuuridele küsimus Eurose puhul on, kuidas eratöövahendusagentuure võimalikult hästi kaasata ning Eurosjetil on teatavad tingimused, mida ähm, tuleb arvesse võtta. peamise põhimõttena me ütleks, et avalikud ja eratöövahendusteenused peaksid olema võimalikult võrdsed ja mõned näited selle kohta, mis põhinevad äh, praegusel dokumendil. esiteks me arvame, et äh, eratöövahendusagentuurid peaksid olema nii Eurose liikmed kui partnerid selleks, et vältida diskrimineerimist. Eurose täielikku, täisliikmelisust ei saa anda ainult äh, avaliku sektori töövahendusagentuuridele, nii et Eurose partneriteks võiksid olla siis ja liikmeteks võiksid olla siis nii avaliku, erasektori kui kolmanda sektori äh, töövahendusagentuurid ja kui äh, ei saa pakkuda sellist täielikust liikmelisust, siis tuleks pakkuda partnerlust. ja selline paindlikkus on väga oluline selleks, et parandada EURES-e tõhusust. ning teine asi on see, et kuidas EURES-e partnereid välja valitakse ja meie omalt poolt arvame, et sellega ei tohiks tegeleda üksnes riiklikul tasandil, võttes arvesse, et ei ole piisavat poliitilist tahet eh, avaliku ja erasektori ehm, töövahendusagentuuride vahelise koostöö edendamiseks eh, mõningates liikmesriikides, võiks tekkida huvide konflikte avaliku sektori ehm, puhul, kui erasektori agentuurid tahavad liituda, nii et vaja oleks eh, võtta arvesse fakti, et mõned meie liikmetest on äh, rahvusvahelised firmad, äh, kes on esindatud kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, kui nad tahavad Eurosesse mõne vaba töökoha panna, siis nad pea-, peaksid kõigis äh, liikmesriikides olema esindatud ning mis puudutab liikmesriigi tasandil, siis Ehm, võtaks, tuleks piisavalt, tuleks arvesse võtta olemasolevat äh, litsentsimissüsteemi mm, selleks, et äh, vähendada halduskoormust ja vaja oleks ka vaidlustamismenetlust, kui euros äh, liikmelisus ära võetakse, tuleks selline süsteem luua, sest see on osa Euroopa Liidu konkurentsiõigusest ja mis puudutab äh, või, võimalused, kuidas saada Eurose partneriks, äh, näiteks äh, seal on erinevad võimalused, äh, vabade töökohtade pakkumine või CV-de pakkumine või muude teenuste pakkumine, vaja oleks tagada andmekaitsereeglite järgimine, ettevõtted ja tööotsijad ei soovi, et nende nimed oleks internetis avalikult kättesaadavad, ja mis puudutab artiklit kaheksa lõiget kuus selles dokumendis, äh, siis seal on juttu teenustest, äh, mida äh, nõutakse, tasudest, mida teenuste eest nõutakse. ka seal peaks mm, rakendama Euroopa konkurentsiõigus, mis ütleb, et igasugused, igasuguste tasude puhul ei tohi tulla konkurentsimoonutusi, nii et äh, me tahaks teada, mida teie sellest arvate. Eurosett on veendunud, et aktiivne koostöö avaliku ja erasektori tööturu, tööteen-, äh, turuteenuste vahendamise agentuuride vahel on vajalik äh, ning euros, eurose reeglid on liiga ranged ja vaja oleks reformi eurosse, et soovib anda oma panuse arvamuste vahetusse, mis puudutab uut äh, võrgustikku ja ähm, soovime omalt poolt teha head koostööd. aitäh ja viimane kõneleja on härra Mark Heitens. Äh, tema on koordinaator Eurose piiriüleses mm, regioonis ma jätkaksin hollandi keeles, kui võimalik, küsib kõneleja, mulle öeldi, et see on võimalik ja tõlgid kinnitavad, et jah. suur tänu kutse eest. mina olen Eurese koordinaator Maasi ja jõe ja Reini jõe piirkonnas ja ma annaksin natukene informatsiooni selle kohta, ka mis piirkonnast ma siin räägin, tegemist on piiriülese partnerlusega äh, meil on viis erinevat äh, organisatsiooni kaasatud Belgiast, Saksamaalt ja Hollandist. Äh, me teeme koostööd erinevate kohalike omavalitsustega ja meil on nüüd ka nii-öelda piiriinfopunktid. tegemist on siis piirkonnaga, kus on Aachen, Maastricht, Hasselt, Liege ehk siis äh, Äh, tähtsad linnad, neli miljonit on meil inimesi ja umbes kümme protsenti töötab neist piiriüleselt. meil on viisteist eurose nõuniku töötamas äh, ja meil on partnerlussuhted siis äh, üles loodud sihtasutuste kaudu rahastamine Euroopa Liidu tasandil on ka otsustatud. me saame Euroopa Liidult toetusi kakssada tuhat eurot aastat, saime seda sellel aastal siis ka järgmise aasta tegevuskava on juba välja töötatud. me oleme juba teinud üleskutse ettepanekuid teha. ja vastavalt uuele olukorrale uutele mängureeglitele said nüüd osaleda ainult avaliku sektori töövahendusbürood. siiamaani oli tegemist siis kõikide piirkondlike asutustega, nüüd siis ainult töövahendusbürood avalikust sektorist. ma räägiksin natukene ka probleemidest, millega me iga päev kokku puutume kui me pakume teenuseid kodanikele. piiri üle, piiri ääres on võimalik minna rattaga teisele poole piiri välismaale tööle. nii et äh, siin on tegemist natukene teistsuguse liikuvusega kui sellise äh, piiriülese liikuvusega, nii et äh, tõesti, meie sõidame lihtsalt rattaga hommikul tööle, välismaale tuleme õhtul rattaga tagasi. ja selliste töötajate puhul on äh, väga tähtsaks küsimuseks äh, äh, pensioni küsimused ja inimestele tuleb palju informatsiooni anda selle kohta, mida nad peavad tegema selleks, et selle töö eest hiljem ka siis saada pensionit. tõesti, just sotsiaalsete tagatiste koordineerimine on väga tähtis äh, praegusel hetkel töövahendusbürood ei pea selle ülesandega tegelema ja meil töötavad inimesed ei või ka töötajatele informatsiooni anda selle kohta, kuidas käib äh, sotsiaaltoetuste ja muude toetuste nõudmine, nii et tõesti, meil oleks vaja inimesi, kes seda teeksid, siis on meil väga palju ka ettevõtjaid või FIE-sid, äh, ja väga tähtis on äh, lahendada konfliktiolukordi, meil ei ole praegu tihti piisavalt seadusandlust selle kohta ja meil on vaja siis ka nõunikke, kes aitaksid äh, olukordi lahendada. pereelu on muutunud üha keerulisemaks, äh, üha rohkem on kärgperesid ja see toob endaga kaasa ka probleeme eriti just sotsiaaltagatiste väljamaksmisel ja peale selle on meil tõesti väga palju probleeme ka sellega, et üha rohkem on selliseid inimesi, kes on ainult näiliselt äh, FIE-d, nii et need on kõik probleemid, millega meie kokku puutume ja mille puhul meie üritame leida lahendusi. viimastel aastatel oleme oma strateegiaid parandanud, äh, lähtudes ka nendest kogemustest. Eurose nõunikud äh, vaadatakse nagu ka perearste, kes kõigepealt ütlevad, millised on haigused ja siis mõtlevad, kas neil on võimalik seda haigust ka ravida ja kui mitte, siis nad hakkavad nii-öelda eriarsti otsima nii et ähm, Eurose kõrval on meil terve rida ka muid algatusi, mis on välja kasvanud just äh, nendest piiriinfopunktidest. meil on äh, ka kolm äh, maksuametit kolmest liikmesriigist, kes istuvad ühes kontoris koos ja annavad informatsiooni maksuseaduste kohta nendele inimestele, kes siis käivad teisel pool piiri tööl. Need algatused on kõik üksteise kõrval välja töötatud viimastel aastatel, aga me näeme, et meil on vaja veelgi rohkem koordineerimistööd ja struktureeritud koostööd. ja see ongi minu arvates see, mida selles uues määruses ei ole kajastatud ja millega pole arvestatud tänu Euroopa Parlamendile neil on võimalik saada ka rahastamist piiriülestele partnerlusprojektidele. me, tegemist on järgmiste aastate jaoks väga tähtsa algatusega ja me peatame, kuidas EASY määrus äh, ja Eurose määrus siis omavahel kooskõlla pannakse, sest sellest oleneb ka väga palju mul on veel kolm märkust, enne kui lõpetan. meil on vaja saada informatsiooni ja nõu just äh, piiriäärsetes piirkondades, seal on see palju tähtsam. peale selle tuleb äh, anda inimestele äh, nõudis ka selle kohta, kuidas teisel pool piiri nende kutsekvalifikatsiooni tunnistatakse ja see on selline nõu, mida on nendel inimestel tõesti kogu elu vaja teiseks, ähm, selleks, et äh, piiriäärsetes piirkondades partnerlusi luua, ähm, on vaja siiski pöörduda piirkondlike asutuste poole. Ähm, nii et meil oleks vaja rohkem territoriaalseid äh, koostöövorme ja probleemiks on see, et algatusõigus on siin ainult liikmesriikide käes, mitte ka piirkondade käes ja piirkonnad ei saa teha ettepanekuid. peale selle koostöö piiriäärsetes piirkondades on horisontaalne ja sellepärast on äh, väga hea, oleks väga hea, kui ka sellega rohkem arvestatakse uue määruse puhul, aitäh! aitäh kõigile ja annan nüüd sõna raportöörile, härra Hans Beckerile aitäh, proua esinaine, lugupeetud ekspert, eksperdid, kelle panust ma väga hindan. aitäh kõige selle eest, mida te meile juba praegu olete andnud. mina variraportöörina olin öö, äh, öö, äh, avalike mm, töövahendusteenuste agentuuride ähm, õigusaktile väga lähedal, kui ma osalesin triloogil ja sellepärast äh, ma hindan seda väga ja teie ka sellepärast, ilmselt sellepärast, et Eurose platvorm peab muutuma paremaks ja Eurose potentsiaali tuleb äh, suurendada. Te õigesti toonitasite, et äh, töötute arvud ja nende arvud, äh, kes otsi- äh, ja tööotsijate arvud ei ole kooskõlas ja vabade töökohtade arvud ei ole kooskõlas ning teie, ma tahaks saada teie tänaseid ettekandeid ka kirjalikult, sest me tahaksime äh, neid analüüsida oma töös ja mõelda, mida me saaksime üle võtta. tahaksin lühidalt käsitleda mõningaid asju, mis äh, minu jaoks äh, on küsitavad. ma kuulsin ma kuulsin äh, kahtlusi, mis puudutasid avalikke ja eratöövahendus agentuuride koostööd, aga me oleme Flaami projekti puhul näinud, et äh, see võib väga hästi toimida ning seetõttu ma tahaksin küsida, et kuidas te endale ette kujutaksite seda ja ma adresseeriksin selle küsimuse eelkõige Ametiühingute Konföderatsiooni esindajale ja ka Eurotseti esindajale, et kuidas äh, kujutaksite teie ette, et äh, see partnerlus ähm, ja täisliikmelisus, et kuidas äh, seda saavutada, sest meil on väga palju erinevaid tõlgendusvõimalusi ja ma ei taha teile, teie eest varjata, et et äh, minu meelest äh, tõesti ähm, peamiselt peaksid olema ähm, kaasatud siiski avaliku sektori töövahendusagentuurid, sellepärast et äh, erasektor valiks lihtsalt välja kõige magusamad palad. nii et minu jaoks, äh, kuna te ise rääkisite, et tegemist on kõige olulise teemaga, siis ma tahaks teilt sellise küsimuse esitada ja ma tahaksin teilt teada, kuidas pragmaatiliselt lähenedes ja kuidas see tegelikult peaks siis käima aitäh ja nüüd saab sõna variraportöör Sean Simon. There it is um,. Thank you. aitäh. aitäh äh, kõigile nendele, kes täna sõna võtsid, see on olnud tõesti väga huvitav ja ergutav arutelu ja mina isiklikult olen selle eest väga tänulik. Äh, kõigepealt äh, tuleks üks asi selgeks teha praegusel kujul süsteem tegelikult üleüldse ei toimi ning eh, kui me vaatame eh, neid töökohtade arve ja eh, Prantsusmaal viiskümmend seitse tuhat tööd ja kuuskümmend viis tuhat töökohta, Saksamaal nelisada üheksa tuhat ja seitsesada viiskümmend tuhat, nii et, et see näitab, et süsteem ei toimi. kui vaadata eh, Itaaliat, siis kaheksa tuhat töökohta kaheteistkümne tuhande koha vastu ja eh, Ühendkuningriigi puhul on eh, selline ebakõla täpselt samuti olemas, nii et, et kui me tahame luua üle Euroopa Liidulist süsteemi, siis on meil vaja sellist süsteemi, mis tõesti toimib, äh, sest praegune süsteem ei toimi üldse või äh, mõnedes äh, riikides väga vaevaliselt. meil on vaja tagatisi, et selliseid tasakaalutustumatusi on võimalik lahendada ja selles konkreetses õigusaktis seda tagatist siiamaani ei ole Äh, siin äh, räägitakse küll vagadest ametikohtadest, mis liikmesriigi tasandil äh, kokku on kogutud, aga see ei anna pilti veel tegelikust olukorrast ja meil on, me teame ka, et kõikide, kõikidest vabadest töökohtadest ei teavitata, nii et, et selles osas oleks selle õigusakti osas vaja veel üsna palju läbi mõelda. veel mõned märkused. delegeeritud aktid Äh, delegeeritud aktid äh, on äh, siis suureks osaks komisjoni tegevusest ja me ei saa sellega leppida, meil on vaja korralikku demokraatlikku aruandlust läbi esmaste õigusaktide ja tulles nüüd tagasi punkti kuus juurde, kus räägitakse tasudest, tasud ei ole vastuvõetavad tegemist on avalikult rahastatava avaliku teenusega ning tasud kasutajale on äh, täiesti välistatud. ja tulles tagasi selle kohta, mida ütles härra Hoitens, äh, nende probleemide kohta, mis kahel süsteemil on, siis jah, tõepoolest, äh, meie oleme sellest probleemist teadlikud, me oleme selle pärast mured, mures ja lõpuks äh, praktikakohad ja väljaõppekohad, kui need on tegelikult tõelised töökohad, siis tuleb nende eest maksta ja kui ei ole, siis ka mitte, aitäh. aitäh ja proua Tljabojeva praegu, aitäh, äh, aitäh selle Äh, mõttevahetuse korraldamise eest. see annab meile väga hea äh, ülevaate ja palju mõtteid meie variraportööride kohtumiseks. Äh, mul on mõned küsimused ja ühe küsimuse tõstatasin juba variraportööride kohtumisel ma olen väga mures sellepärast, et Eurose süsteemi kodanikud eriti hästi ei tunne kui küsida kedagi, kelleltki väljaspool Euroopa institutsioone, siis keegi ei tea, mis asi see on ja kuidas see toimib. nii et, et võib-olla küsimus nii piiriülese regiooniga tegelevale e IDB-le ka, et kuidas te olete tõstetanud, tõstnud inimeste teadlikkust Eurosene võrgustikust ja, ja mida me sellest kõigest õppida saame, kuidas kodanike teadlikkust Eurose osas tõsta, mida saaks näiteks rohkem kohalikul tasandil teha, mida te sellest arvate? ja veel üks küsimus nimelt äh, avalikud tööturuteenused. Äh, mida te arvate, kas te arvate, et teil on piisavaid vahendeid selleks, et tulla toime üha suuremate kohustustega, mis sellest ettepanekust teile tulevad? Äh, see on siis avalike tööturuteenustega tegelejatele mõeldud küsimus ja siis mul on ka mõned äh, küsimused, mis puudutavad erasektori kaasatust. ma arvan, et äh, praegune olukord teeb meile kõigile muret, me tahame õiglast konkurentsi ava- ja era, avaliku ja erasektori vahel ning tahan küsida, kuidas me saaksime selle ausa konkurentsi tagada ja Business Europe'ile ja Eurocity'le küsimus, äh, mida teie millised on teie rahalised vajadused EURES võrgustikus osalemiseks ja kuidas see hüvituste kava teie teenustest peaks siis toimima ja just nimelt teie erapartnerite jaoks? ning viimane küsimus on Robert Plammerile äh, Business Europe'ist. Te ütlesite, et ei ole piisavalt paindlikkust äh, selleks, et teatud vakantsed töökohad saaks Eurose portaalist välja jätta, kas te annaksite meile mõne konkreetse näite, mida see täpselt tähendab, see on minu arvates oluline asi ja ma tahaksin sellest paremini aru saada ja mul on äh, mõningaid küsimusi ka komisjonile, aga võib-olla pärast seda mõttevahetust võib-olla saame paremini aru, mida täpselt peame komisjonilt küsima. kindlasti teeme koostööd raportööri ja variraportööridega, aitäh! aitäh. kas Jana Tsitnanska on kohal? ei ole. see muudab meie olukorra kergemaks, sellepärast et meil hakkab äh, aeg otsa saama. Paloma Lopes, palun. Äh, tere, lugupeetud Äh, esinaine, meil oli tõesti väga huvitav arutelu äh, täna pärastlõunal, tahaksin tänada raportööri ja variraportööre. Äh, me oleme juba saanud kokku tulla ja mõtteid vahetada, meie leiame, et tuleb parandada seda platvormi, mis võimaldab töötajatele tagada liikuvust, aga see platvorm ei saa jagada Äh, hakata lihtsalt jaotama Euroop- äh, või hoolitsema selle eest, et Euroopa töötajad liiguvad sinna, kus äh, toimub tootmine, ei saa lihtsalt sundida töötajaid välja rändama ja üksteisega konkureerima. see ei saa olla vahend, millega pluraliseeritakse töösuhteid Euroopas, niisiis meil on vaja paremat järelevalvet ja meil on vaja piiratumat ülesannet kui see, mida komisjon tahab anda me ei ole selle platvormi vastu, seda ma tahan selgelt välja öelda, me ei ole selle vastu, et töötajad ise otsustavad, kuhu nad tööle lähevad, aga meile ei meeldi see, et mõned liikmesriigid äh, üritavad seda vaba liikumist piirata ja äh, mõned äh, probleemid on meil ka, näiteks suhtumine, mis puudutab tööhõiveteenuseid. Äh, väga raske on siin olukorral silma peal hoida. ja kui töötajad kasutavad eratööturu asutusi, siis tekivad suured ohud. nii et, et me oleme näinud siin, et üritatakse erasektorid rohkem, rohkem kaasata, võimaldada neile juurdepääsu avalikesse võrgustikesse ja seda ei tohiks meie arvates teha. Äh, teine asi, äh, nüüd toetavad, abistavad meetmed nendele töötajatele, kes liig-, liiguvad siin, jah, nähakse ette koolitusvõimalusi, aga peaks rääkima ka maksustamise ja tööseaduse küsimustest nende inimestega, kes otsustavad mujale tööle minna ning äh, samuti on oluline, äh, et, äh, et see töötajate liikumine, seda nähakse kui lahendus tööpuuduse probleemile mõnedes riikides, see on aga vale lähenemine ehm, kui me lihtsalt töökohtade loomise asendame sunniviisilise väljarändamisega, siis äh, see äh, sunnib lihtsalt töötajaid omavahel konkureerima ja viib tööstandardid alla. niisiis, äh, meie arvates on väga oluline Eurese arenguid silmas pidades seda kõike arvestada ja väga oluline on kaasata rohkem sotsiaalpartnereid ja, ja siduda ka rohkem riike siis selle võrgustiku loomisega. ja lõppkokkuvõtteks ma tahaksin öelda, et meil on vaja rangemat järelevalvet, meil on vaja rohkem tähelepanu avalikele teenustele ja me peame piirama selle platvormi ülesandeid, mida komisjon tahab talle anda. aitäh ähm, härra Messerich on kohal, jah, palun. aitäh kõigepealt eh, tahaksin teid tänada selle kohtumise korraldamise eest, see oli väga informatiivne ja mina variraportöörina sain igatahes palju infot. Eh, kuna meil aega on vähe, siis mul on ainult kaks küsimust eh, Eurese kolleegidele üks nendest küsimustest on see, et Euroopa Parlamendi eh, Teadusuuringute Keskuse hinnangute kohaselt eh, on üheks tõsiseks probleemiks Euresega eh, see, et Euroopa Liidu tööotsijatel on ebavõrdne juurdepääs nendele teenustele komisjon pakub välja selle era- ja avaliku sektori partnerluse. me saame küll aru, mida sellega mõeldakse aga kui äh, äh, siin räägiti saja viiekümnest tuhandest kohast ja, ja nendest inimestest, kes äh, soovivad liik-, kolida, neid inimesi on kolm miljonit, siis sellele probleemiga tuleb kuidagi tegeleda. ja siin oleks võib-olla vaja aktiivselt reklaamida just Eurese võrgustiku teenuseid Äh, kas äh, te leiate, et selleks on olemas piisavalt vahendeid ja kas neid vahendeid üldse on olemas, see oleks minu esimene küsimus ning teine küsimus. Äh, me oleme saanud üsna huvitavat tagasisidet erinevatelt teadusasutustelt, milles väidetakse, et kuigi Eurese nõustajad on tavaliselt pädevad ja, ja pühendunud avalikud teenistujad, on selle teenuse kvaliteet liikmesriigiti siiski ebaühtlane Äh, äh, isegi mõnikord ühe sama liikmesriigi piires tööotsijad saavad erinevat infot äh, erinevatelt nõustajatelt. kas teie arv-, kas teil oleks mingeid konkreetseid ettepanekuid, kuidas teenuste kvaliteeti parandada, nii et, et vähemalt edastatav info oleks sama ja mulle väga meeldis see, mida härra äh, Äh, aitan see võrdlus äh, perearstidega, perearstidel on äh, vaja ühtset infot ja kuidas me saaksime ka Eurose vallas midagi samasugust teha, aitäh. aitäh. kuulates kõiki neid küsimusi, tundub mulle, et on kaks inimest, kes saavad neile vastata härra Arkens. kas meil oli veel küsimusi? kas esitame need küsimused ära? Äh, proua Jašlovetska. Äh, ma teen tõesti väga lühidalt. jah, äh, ma tahaksin, paluksite, et vastaksite paarile küsimusele Äh, mis on see põhjus äh, Eurest äh, ei ole huvitatud selle, Eurose süsteemi asutused ei ole huvitatud koostööst ja tegemist on inimeste saatusega, te peate inimesi aitama ja neid toetama tööotsingutel. ma tahaksin küsida, kas te analüüsite, kui kaua need inimesed, kui kaua aega läheb keskmiselt, enne kui need inimesed töö leiavad? millised on keskmised kulud, äh, mis, mis, mis on vajalikud selleks, et üks inimene suudaks endale töökoha leidma ja milliseid vahendeid te vajate, et oma tööd tõhusamalt teha? ja oma kogemuste põhjal äh, ma arvan, et teil on kindlasti väga palju kogemusi. Äh, millised on need kõige olulisemad põhjused, et inimesed ise endale töökohta leida ei suuda, aitäh. aitäh, äh, proua Jaslovetška ja härra Pahh saab ka esitada küsimuse. Äh, ka mina tahaksin tänada eksperte äh, erinevalt eelnevatele kõnelejatele arvan ma, et EURES on väga oluline vahend e. e- eksperdid Äh, mul on ekspertidele ka konkreetselt kaks küsimust. kõigepealt äh, praktika kohta. Äh, komisjonil on pilootprojekt, kes selles osalevad, kas see on juba käivitatud, kas selle põhja saab mingeid kogemusi juba koguda? ja ma teatan, et meil on siin probleeme pädevustega, mis on Euroopa pädevuses, mis on liikmesriikide pädevuses, siin on äh, äh, tasakaalu vaja leida ja kas see kõik ei ole juba äh, nagu aegunud? kas ei peaks tegelema selle probleemiga? Eh, kas ei oleks vaja mingeid suuniseid, eh, kuidas eh, sellistes tehnilistes valdkondades, näiteks sotsiaalkindlustuse valdkondades, kuidas siin asju lihtsustada, näiteks kas või piiriäärsetes piirkondades, näiteks väikeste riikide puhul, millel on mitme riigiga piirid, et seal võib-olla oleks midagi vaja teha? Thank you yeah aitäh. ma äh, ütlesin, et loodetavasti kaks teie seast võiksid vastata nendele küsimustele äh, härra äh, Arkens ja siis härra Pennel ja kui on keegi veel, kes soovib tõesti sõna võtta, siis äh, kui, kui te leiate, et te peaksite midagi lisama, siis palun tehke seda. aga härra Arkens, teie siis alustate jah, aitäh. ma jätkan hollandi keeles, kui lubate <clears throat> um,. Quite a lot of questions here uh,, sorry <laughs> terve rida küsimusi. mis puudutab koostööd avaliku ja erasektori töövahendusbüroode vahel ma arvan, et on väga tähtis, et me saame siin teha koostööd võrdsetel alustel. ma tean, et mitte kõikides liikmesriikides ei ole suhted era- ja avaliku sektori töövahendusbüroode vahel head. ja seda erinevatel põhjustel, aga ma ei ole pädev sellest rääkima. ma aga näen, et meie organisatsioon vaatab ennast kui tööturu haldajat ja me üritame nii palju kui võimalik saada informatsiooni tööturu kohta ja seda koondada. muidugi on meil vaja ka eratöövahendusbüroode töökuulutusi selleks, et meil oleks üleüldine pilt olemas. Flandria töövahendusorganisatsioonina oleme me väga palju panustanud selleks, et oma teenuseid parandada, ka digitaalseid teenuseid ja meie andmepanga on kõige rohkem Flandrias külastatud andmepank ja peale selle on sellel andmepangal eeliseid ka eravahendusbüroodele, sellepärast et nad saavad oma äh, kuulutusi ka panna üles meie andmepakka, nad saavad sealt informatsiooni otsida ja nad saavad olla kindlad, et kõik tööotsijad tegelikult vaatavad ka meie andmepanka nii et väga tähtis on see, et avaliku ja erasektori töövahendusbürood teeksid koostööd teenuste pakkumisel ja on täiesti selge, et ülesanded avaliku ja erasektori töövahendusbüroodel on erinevad. aga kui me teeme koostööd ja ületame erimäärsuse, erimeelsused, siis on kindel see, et me saavutame püstitatud eesmärgid mis puudutab äh, kõikide töökuulutuste avalikustamist ja seda, et praegu see ei toimi. mul tuleb tõdeda, et meie organisatsioon on juba aastaid rakendanud poliitikat, et kõik töökuulutused, mis meile on teada, on ka Eurese portaalis üleval, nii et kõiki võib, kõiki kuulutusi võivad kõik lugeda. ja me teame, et portaalil praegusel kujul on piirid, ta ei ole kasutajasõbralik, ta ei toimi väga hästi. seda tuleb tunnistada ja ma tean, et komisjon tõesti teeb väga palju tööd selleks, et äh, seda olukorda parandada ja et äh, komisjon soovib välja töötada palju paremat andmepanka ja kohe kindlasti kasutatakse ka ESCO abi tulevikus selle portaali väljatöötamisel vaatan, kas on veel midagi, millele pidin vastama. kas meil on piisavalt vahendeid, et seda kõike ka rakendada? nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus juba ütlesin, et meil on tõesti väga palju lahtiseid küsimusi ja kõik sõltub sellest, kuidas selle määruse rakendamine toimub. ja kui seda ja et ka seda määrust tõesti ka nii karmikäeliselt tõlgendatakse sest äh, siin on tõesti punkte, mille puhul võib öelda, et me oleme erasektori töövahendusbüroodega kokkuleppeid sõlminud ja nüüd me tahame teada, kas me peame nüüd ka uue süsteemi välja töötada selleks, et akrediteerida need erasektori töövahendusbürood, millega me koostööd soovime teha või võime me jätkata nende vanade lepingutega? Eurese võrgustik ja kui palju seda tuntakse. meie avaliku sektori vahendusbüroona oleme öelnud, et meie jaoks on kõige tähtsam see, et tööotsijad leiaksid töö ja kui nad leiavad selle töökoha välismaal, siis me saame neid aidata. sama kehtib ka tööandjate kohta, neil on võimalik töökuulutusi panna üles ja kui nad leiavad äh, töötaja välismaalt, siis me saame ka tööandjaid aidata lepingu sõlmimisel. me ei saa eurost kui sellist hakata nii-öelda turustama, sellepärast et äh, me oleme Flandrias tuntud äh, ja inimesed teavad, et me vahendame ka töökohti välismaal ning tööandjad ja tööotsijad teavad, et äh, meie põhiliseks ülesandeks on just neid aidata ja just sellepärast äh, me ei usu, et meil oleks vaja mingit eraldi EURES-e nõuandjate rühma, vaid et me saame täiesti ise selle ülesandega hakkama. meie ülesanded, üle ülesandeks on ka välismaiseid töökohti vahendada ja me oleme seda siiamaani ka juba teinud vaatan, kas on veel midagi. miks EURES ja partnerid ei soovi eravahendusbüroodega koostööd teha? jah, erinevates liikmesriikides on olnud arutelusid selle üle, on liikmesriike, kus sellega pole mitte mingeid probleeme, teistes liikmesriikides on probleemid veel väga suured. mulle tundub, et siin tekstis on väga hea kompromiss välja toodud selleks, et mõlemaid osapooli lepitada. mis puudutab meie organisatsioone, siis me võime ka eravahendusbüroosid liikmeteks võtta, me nimetame neid partneriteks, siis meil ei ole tegelikult vahet, kas me neid nimetame liikmeteks või partneriteks, aga tähtis on, et me saaksime jätkata koostööd, nagu oleme seda teinud siiamaani. ja eravahendusbüroode kuulutused, kui need ka Eurose portaalis on ülevad, siis äh, peab need kuulutused üles panema avaliku sektori töövahendusbüroo kaudu ehk et meil oleks selge informatsioon oma tööturu kohtu, et me teaksime, et millise, millist tööjõudu meil on vaja, et me saaksime erinevaid osapooli Flandres omavahel ühendada vabandust, kui ma nüüd jätsin mõnele küsimusele vastama, aga mulle tundub, et ma olen kõigile vastanud, siin on äh, Äh, vähemalt minu arvates oli nii palju küsimusi, et ma ei tea, kas ma kõigile vastan, võib-olla Mark Heiten saab midagi öelda. härra Martin soovib siiski veel ühe küsimuse esitada, ütleb proua esimees. jah, aitäh, mina tahaksin, et, et äh, te räägiksite mõnede sõnavõtjate ettepanekust ja Euroopa Ametiühingute Konverentsiooni ettepanekust sotsiaalpartnerite rolli kohta. mulle tundub, et teatud platvormid teatud tööturuasutustest, mis Eurasis osalevad, neil on probleeme juhtimisega. mina eh, osalesin Saksamaal eh, ühel sellisel kohtumisel ning äh, ma olen mures selle pärast, mis seal juhtub, äh, sest et äh, näib, et rahalisi vahendeid on kõvasti kärbitud ning minu arvates on see vastuolus selle aruteluga, mis meil just enne toimus noorte tööpuuduse teemal kuidas siis edendada liikuvust ja kuidas anda maksimaalseid vahendeid tööpuuduse vähendamiseks, eriti noorte tööpuuduse vähendamiseks, kui vahendeid kärbitakse Ehm, ja ehm, mulle tundub, et ehm, noored kõnelesid meile siin sellest, kui palju noorte tööpuudus maksma läheb. ma arvan, et me peaksime vähemalt tegema mingeid jõupingutusi, nii et, et Äh, mulle tundub, et äh, EURES äh, on lihtsalt mingi töö, tööturuamet, aga see peaks olema midagi rohkemat. sotsiaalpartnerid ütlesid ja samuti, sotsiaalpartnerid peaksid mängima olulisemat rolli. Nemad tunnevad piirkondi, nemad tunnevad ettevõtteid. nii et, et küsimus, mis tekib, puudutab just seda, selle võrgustiku juhtumi, juhtimist, sest et eesmärk oleks ju ikkagi töötuid aidata või kuidas? Can you, Mr Arkens, say something short? Arkens, kas te lühidalt saaksite ka sellele vastata um,? ja, tänk ju veel uh.... Äh, jah, aitäh. mis puudutab äh, kulusid, jah, tõesti teeme me koostööd ametiühingutega ja meil on oma vahendid, oma tööd. ja tõesti äh, kulude jaoks rahastus on meil vaja leida, kui sellega probleeme tekib. äkki ma ei saa rääkida konkreetsemalt sellest, sest äh, erinevates piirkondades on erinevad probleemid, nii et võib-olla kolleegid oskavad seda kommenteerida. me teame, et Flandres kõik ei lähe libedalt, aga me tõesti üritame võimalikult palju teha, kaasates ka kõiki Eurese partnereid. aitäh. Äh, ma üritaksin vastata võimalikult lühidalt ja seetõttu räägin prantsuse keeles. Äh, esimene Äh, asi ja pärast seda tuleksin äh, tagasi äh, selle juurde, mis siin öeldi Eurose põhirolli kohta. kõigepealt koostöö avalike tööturuasutuste vahel ning nende avalike tööturuasutuste monopol sellepärast et ähm, sellealane otsus võeti vastu paar aastat tagasi. Äh, see on üks ähm, argument, mida me oleme juba aastaid alati tõstatanud, meie oleme nõus ja äh, meil tegelikult ei olegi valikut, meil on teatud kriteeriumid, ähm, millest tuleb kinni pidada ja need kriteeriumid on äh, paika pandud Eurose otsuses, on terve rida Äh, ülesandeid, mida tööturuasutused peavad täitma ja ma austan küll eratööturuasutusi, aga meie toimimistavad on teatud mõttes erinevad. Äh, äh, ka Eurose võrgustikus on liikmesriike, kus on traditsioon teha koostööd eratööturuasutustega Äh, ja äh, siis on meil olemas ka raamistik, äh, mis meie tegevust koordineerib, meil on riiklikud bürood ja samuti tuleb kaasata meie sotsiaalsed partnerid, ametiühingud ja Äh, on olnud äh, teatud äh, probleeme piiri ääres, meil on olnud Kataloonia ja Prantsusmaa vahel koostööd. me oleme üritanud oma teenuseid ühendada ja me teame, millised on need probleemid või need valed lähenemisviisid. nii et, et komisjonil on meie jaoks väga oluline roll mängida. komisjon peab looma äh, raamistiku kõigi nende probleemide lahendamiseks. mina äh, äh, selles osas, mis puudutas neid tööpakkumised, võib-olla jah Äh, on teatud äh, hulk nõudlust töökohtade järele ja andmebaasides töökohtade andme, kohta andmeid ei ole, aga tuleb äh, olla ausad ja öelda, et teatud liikmesriigid ei mängi päris ausalt mängu. ei taha Eurest oma tööturuteenustesse integreerida, nad ei taha edendada töötajate liikuvust, sellepärast et Äh, kardetakse ajude äravoolu, noorte lahkumist ja nõnda edasi. Äh, nii et, et me tõesti seisame silmitsi äh, väga tõsise probleemiga, ma olen juba kakskümmend aastat tegelenud selle võrgustikualase tegevuse koordineerimisega ja kolleegid tihtipeale räägivad, jah, need on need probleemid, millega me silmi silmame Äh, aga äh, ülemused tihtipeale ütlevad, et vot äh, niimoodi piisab, sellest kaugemale me ei lähe ja nõnda edasi. nii et, et ma arvan, et seda tuleb meeles pidada, kui me selle teemaga tegeleme ja teiseks kui vaadata, mis nende tööpakkumistega siis juhtub, Äh, ei ole tagatud, et äh, kõik konkreetsed tööpakkumised just nimelt meieni jõuavad. Äh, komisjon on selle teemaga väga palju tegelenud. ka selles valdkonnas on vaja asju parandada. niisiis, küsimus on ka selles, et need tööpakkumised, mis tulevad äh, eratööturuametid, et nendega ka tegeldakse, et neid ka uuritakse. ja meil on oluline ju ka pöörata tähelepanu nende töökohtade kvaliteedile äh, aga tulgeme nüüd tagasi konkreetselt äh, teise ülesanne juurde, mis praegu on äärmiselt oluline, arvestades majanduskriisi tagajärgi. Äh, piiriülesed äh, töötajad ja nende äh, töötajate õigused, see mina tahaksin väga hästi teada, tahaksin teada, kus on need kaks miljonit inimesed, kes tahavad mujale kolida ja neid äh, teatud riikides vastu ei võeta, Suurbritannias ja Belgias me praegu äh, väga täpselt uurime, mis toimub ning äh, läbi milliste võrgustike Äh, ja milliseid tööturuameteid kasutades, milliste õigustega äh, õnnestub äh, inimestel kuhugi jõuda. jah, loomulikult meie Eurese võrgustikus vahetame infot ja ka piiriülestes, piiriäärsetes regioonides. jah, olukord on tõepoolest natuke keerulisem Äh, teatud valdkondades, aga ma võin teile kinnitada, et me peame palju äh, rohkem seda äh, probleemi konkretiseerima selleks, et me saaksime seda lahendada ka Euroopa tasandil, nii et, et see määruse eelnõu palun, meil on äh, kaks minutit ainult tõlkida tööaega jäänud ja meil on veel üks punkt päevakorras, nii et, et ma tõesti pean teid katkestama. jah, see kõik on äärmiselt oluline, aga me tuleme Eurese juurde tagasi, sellepärast et me ei langeta tõesti otsuseid ilma äh, kõiki aspekte kuulamata. täna me oleme tõesti väga palju kuulnud, aga me äh, võtame teiega ühendust, aga me peame tõesti asuma ka viimase päevakorrapunkti juurde Äh, sellepärast et tõlgid lahkuvad üsna peatselt. aitäh, siis ma lõpetan, ütleb kõneleja. Thank you very much for äh, suur aitäh äh, kõigile, kes sõna võtsid ja nüüd lähemegi siis viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Investeerimispank, investeerimispanga aastaaruanne aasta kaks tuhat kolmteist kohta ja ma teen ettepaneku, et et võimalikult vähe inimesi äh, võtavad sõna üheks minutiks ja tõlgid jäävad, kuni te olete lõpetanud ja siis äh, läheme edasi. üks protseduuriline küsimus, et kas me ei saaks seda punkti edasi lükata? ei, me ei saa, me peame otsuse langetama. And um Mr Lopez. härra Lopez, üks minut, palun. Parece ser que. Please, we must have okay. order. We Yo ask you. Äh, vaikust palun ja palun, härra Lopez mina äh, teeksin tõesti väga lühidalt ma e, juhiksin tähelepanu nendele viiele peasuunale, mis meil muudatusettepanekuid tehes olid. ma loodan, et meil õnnestub saavutada kokkulepe, aga mõned asjad on olulised. E, kõigepealt Euroopa Investeerimispank ei saa olla oma investeeringutes väga e, konservatiivne ja samuti ei saa see keskenduda ainult erasfäärile, vaid peaks tegelema nii era- kui avaliku sfääriga teiseks eh, tuleb arvestada ka keskkonna ja sotsiaalanalüüsiga, mis eh, on seotud selle panga projektidega. Eh, kolmandaks peame hoolitsema selle eest, et Äh, panka ennast juhitakse demokraatlikumalt, äh, selle suunas peame pürgima ning me peame, äh, investeerimispangad, strateegiad peavad keskenduma kvaliteetsetele töökohtadele, tööturu parandamisele ja sellele, et pikaajalist töötust ei ole, eriti puuetega inimeste hulgas. Need on need ülesanded, mida kesk-, investeerimispank peab täitma Äh, pangal on väga oluline roll siis investeeringute edendamisel energeetikasse, kliimamuutustesse, digitaalsesse turgu ja inimkapitali. Äh, kõik äh, need eesmärgid on olnud pangas olulisel kohal. proua Haakin, aitäh. ma saan hakkama poole minutiga kõigepealt tahaksin öelda, et ootan head koostööd härra Kaasaga ja olen täiesti kindel, et see nii ka läheb. muudatusettepanekud, mida mina esitasin, eh, pööravad tähelepanu sotsiaalsele majandusele, erinevatele lahendustele erinevatele liikmesriikidele ja ma olen täiesti kindel, et me suudab leida, suudame leida head lahendused VKE-de küsimuses. Toomas Mann ja mõned teised on teinud väga häid muudatusettepanekuid ja eh, ma usun, et meil õnnestub saavutada hea lahendus ja hea kokkulepe. aitäh! härra Rowling jah, ma teen ka väga kiiresti, härra Kaasa palus vabandada, et ta ei saa täna siia tulla, aga ta palus, et ma siis eh, juhiksin tähelepanu mõnele asjale ja kõigepealt tahaksin tänada kolleege kuuekümne muudatusettepaneku eest, mis on arvamuse kohta esitatud. Eh, tahaksin öelda, eh, et ta enamikku nendest muudatusettepanekutest toetab, eriti neid muudatusettepanekuid, mis lisavad asjakohast infot, näiteks statistilist infot Äh, näiteks, et ei ole piisavalt toetust VKE-dele, et äh, tuleks keskenduda rohkem töökohtade loomisele ja, ja mis nõutakse vähem reguleerimist ja suuremat paindlikkust Euroopa Investeerimispanga tegevuses. seevastu härra Kaasa ei taha toetada neid muudatusettepanekuid, mis osutavad liigsest äh, rõhku avaliku sektori töökohtade loomisele ja, või lähevad liiga kaugele, mis loovad äh, takistusi, mis ei lase investeerimispangal tegutseda, nii et, et on väga oluline, et äh, härra Kaasa raportöörina siis on valmis äh, kompromisse arutama siis järgnevatel päevadel, aitäh! Äh, suur tänu, aeg on otsas, ütleb härra Toomas Mann, aega on vähe, aga tegemist on väga tähtsa raportiga, aga kui vaadata muudatusettepanekuid, siis me näeme, et me läheme ühes suunas. me ütleme, et VKE-de tuleb rohkem anda selleks, et oleks võimalik välja töötada rahastamisraamistik, millega ka siis saab tõesti tulemusi saavutada hiljem hakatakse läbirääkimisi pidama variraportööride ja raportööri vahel ja ma arvan, et punkt kümme on minu jaoks tähtis, siin räägitakse uuest struktureeritud kommunikatsiooniprotsessist. ma arvan, et eelmisel nädalal me nägime Strasbourgis, et seda on võimalik teha. tegemist oli täiesti erakorralise eh, juhtumiga, kus pärast Jean-Claude Junckerit ka investeerimispanga president härra Hoier sai sõna see on väga hea lähenemine, me peame suurema läbipaistvuse saavutama, kohe kindlasti investeerimispank on valmis ka seda tegema, aga meil on vaja parandada ka oma kommunikatsiooni eh, protsessi, ei ole tegemist mingi pangaga, mis lihtsalt asub Luksemburgis, vaid tegemist peab olema käegakatsutava pangaga ja ma arvan, et Luksemburgi poolelt on siin juba suur samm edasi tehtud, nii et ma arvan, et see tuleks ka punkti kümme kirja panna, see oleks tähtis sõnum kõigile. aitäh, härra Palas, palun. Euh, räägin sama juttu, äh, väga oluline on see läbipaistvuse küsimus, tuleb äh, seda soovida ka nõukogult ja komisjonilt, eriti arvestades praegust Euroopa Investeerimispanga suuremat rolli investeerimispaketi puhul ja mm, oluline oleks, et milline on demokraatliku kontrolli roll Euroopa Investeerimispanga puhul, meie kui parlamendisaadikute roll ja meil on vaja keskpanga, investeerimispanga tegevust, eriti Junckeri plaani raames, aga oluline on see, mida rahastatakse, et ei rahastataks jumal teab mida, mis meile lõpuks raskusi tekitaks. Need olidki kõik. Thank you, Mr Krasnodebski. aitäh, härra Krasnodebski. We have still translation from polish. tõlge poola keelest ka, ma loodan, et on, ütleb kõneleja. tahan öelda, et ECR fraktsiooni arvates on tegemist äh, selle raporti puhul väga hea lähtekohaga ja meil peaks olema väga hea võimalus ühine seisukoht välja töötada. ma arvan, et me kõik oleme äh, veendunud, et meil tuleb VKE-dele antavat äh, raha suurendada ja meil tuleb leida ka uued äh, rahastamisvahendid neile. tahaksin lihtsalt ühe aspekti veel juurde lisada. ma arvan, et me peaksime pöörama tähelepanu ka sellele, et investeerimispank tulevikus oma finantsmeetmete pakkumist kujundaks nii, et arvestatakse kõikide nende riikide vajadustega, mille krediidi ja kapitaliturud on nõrgad nende riikide ettevõtjad, eriti just nende riikide väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, vajavad uusi meetmeid, tegemist on tihti väga lihtsate meetmetega, millega on neil võimalik saada laenu sel määral, mis siiamaani pole olnud võimalik ja ma arvan, et selle kohta me teeme veel ka muudatusettepanekuid, aitäh! aitäh! on olnud väga pikk päev aga ajakava paikapanemisel Eurese küsimust äh, alahindasime, ma ei uskunud, et selleks läheb nii palju aega. suur tänu teile kõigile teie panuse eest. ajakava selle raporti jaoks on järgmine tööhõivekomisjonis võtame vastu kahekümne esimesel või kahekümne teisel jaanuaril see on siis kohe pärast jõulupuhkust uuel aastal. see oli meie viimane tööhõivekomisjoni koosolek sellel aastal. suur tänu, et olete nii palju tunde täna kulutanud siin äh, selleks, et me saaksime kõi-, kogu töö ära teha. suur tänu! Thank you to the translators! ja esimees tänab ka tõlke.